Iniziamo. kallid kolleegid, hakkame tööga pihta. loodetavasti ma nüüd ei eh, ehmatanud teid, proua esireas, ütleb härra esimees. kõigepealt eh, lubage omalt poolt öelda nii palju, et nagu ikka, kantakse meie tänast kohtumist eh, ka üle interneti ja lisaks äh, lisaks sellele on meil siin ka telekaamerad tulemas. eile muuseas oli härra Martines Martinese sünnipäev, nii et äh, täiesti kohane talle siin äh, täna tagantjärgi õnne soovida terve meie komisjoni nimel. üheksateistkümnendal jaanuaril saadeti kõigile ka tänase kohtumise päevakord, mis kahjuks küll aga on pea, äh, pea peale pööratud nüüdseks, sellepärast et proua Janaku on nimelt haigeks jäänud ning ei saa äh, sellel nädalal meiega liituda, kuid kahjuks on äh, ta raportöör Euroopa tasandi erakonda reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade osas, mis tähendab seda, et päevakorrapunkt number viis lükatakse edasi pidi toimuma täna ka koordinaatorite koosolek õhtul, kuid äh, on koordinaatorite seas neist, kes ka, neid, kes ka täna ei jõua kohale, nii et see kohtumine tuleb ka edasi lükata siis juba homsesse. Äh, esitatud on äh, muudatus aluslepingusse, kuid kahjuks koordinaatorid ei saa selle teemaga praegu küll tegeleda, sest et nendel on äh, mujal kohustusi, nii et homme hommikul kella üheksa toimub siis koordinaatorite kohtumine kõigepealt. pärast seda räägime siis äh, aluslepingute muutmisest nüüd aga järgmine päevakorrapunkt äh, koosakid puudutava osas ja siis minu enda raport äh, komisjonide ühiskohtumiste osas ning loomulikult äh, proua Wallis, komisjoni äh, vabandust, äh, parlamendi asepresident tuleb homme siia pärast koordinaatorite kohtumist ja räägib parlamendi ühtsest läbipaistvusregistrist. nüüd homme tahaksin midagi lisada ka muude küsimuste alla, kui olete nõus puudutab see kodukorra muutmist seoses äh, siis kodanikualgatustega. nimelt äh, raportöörid nii meie komisjonist kui ka kaasraportöörid petitsioonide komisjonist praegu tegelevad selle teemaga kuid kahjuks on nad lasknud läbi ühe vea lõppversioonis, nii et see tuleb ära parandada, kuid teeme seda kõike juba homme. nüüd aga siis tänase päevakorra esimese sisulise punkti juurde. nimelt ähm, kolmeteistkümnendal ja kaheteistkümnendal äh, kolmeteistkümnendal detsembril ja kaheteistkümnendal jaanuaril toimus koordinaatorite kohtumine, kus otsustati, et härra Messerschmidt võtab äh, raportööri kohustuse endale seoses ähm, kodukorra artikkel sada kakskümmend kolm all koostatava raportööri osas. rahvapartei peaks ka oma raportööri nimetama, kuid nad ei ole seda veel teinud. mis nüüd puudutab äh, menetlust vastavalt artiklile sada viiskümmend kaheksa, siis on palutud äh, koostada nii-öelda miniraport puudutab see siis Euroopa Liidu liitumist põhiõiguste ja põhivabaduste hartaga ning selle jaoks tuleb nimetada veel üks raportöör. nimelt kutsume üles äh, volinik Redingut liituma meie komisjoni järgmise istungiga selleks, et rääkida kolmesajast äh, dokumendist, mis puudutavad Euroopa kodakondsuse temaatikat. nüüd veel, äh, esindasin meie komisjoni äh, institutsioonide vahelises töögrupis, mis puudutab eelmise, mis puudutab kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobris vastu võetud ühisavaldust. me ei ole üsna, me ei ole väga tihti koos käinud, kuid seekord äh, pöörasime tähelepanu just nimelt siis sellele samale teatisele. Äh, lepiti kokku järgmist, järgmistes küsimustes, et aasta kaks tuhat üksteist on Euroopa vabatahtlikkuse aasta, kuid kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta osas ei ole veel selgust. ei, siiski see puudutab äh, eakamaid inimesi. aasta kaks tuhat kaksteist kuulutatud siis äh, eakate eurooplaste äh, aastaks ja kodakondsus äh, aastaks kuulutatakse aasta kaks tuhat kolmteist. koordinaatorite kohtumisel peame siis rääkima juba sellest, milliseid aspekte meie omalt poolt pakuksime välja äh, kõikideks nendeks väga olulisteks sammudeks ja tegevusteks nendel järgnevatel aastatel, selleks et avalikkuse tähelepanu pöörata nendele väga olulistele küsimustele nii et kui teil rohkem märkuseid ei ole selles kõiges, peame me ühtlasi heaks kiidetuks ka protokollid, mis on teile edasi saadetud kaheksas, üheksas november, kakskümmend üheksa, kolmkümmend november ja kolmteist detsember kaks tuhat kümme, kohtumised olid need. ja nüüd siis päevakorrapunkt number neli. nimelt äh, räägime Koosakis toimuvast nagu öeldud, äh, parlamendi asepresident Miguel Angel Martines Martines äh, on meiega täna liitunud, kohtusime viimati viiendal oktoobril äh, ja nagu ikka, räägime ka seekord siis sellest, mis on täpselt COSAC-is toimunud, millised on olnud arengud, mis on juhtunud, mis on tulemas ja ma olen tõesti väga rahul sellega, et ma saan täna siin oma suure sõbra Martinesi kõrval istuda ja tahaksin öelda seda, et ma hindan väga kõrgelt härra Martinesi kogemusi ning tema isiklik taust räägib juba tema enda eest, nii et suur tänu, et te olete COSAC-i tegevust niivõrd hästi kajastanud. järgmine eh, spiikrite kohtumine leiab aset Budapestis eh, juba üsna pea, kaheksa, üheksandal ja kümnendal veebruaril ning äh, sellele järgneb ka siis suurem tippkohtumine, härra Martines, teil on järgmisena sõna. Eh... suur tänu, härra esimees. mul on alati iseenesestmõistetavalt äh, hea meel, kui saan osaleda põhiseaduse komisjoni töös täna pärastlõunal ei ole ma teie seas mitte ainult kui Euroopa Parlamendi asepresident, kes vastutab liikmesriikidega suhete ja seetõttu ka COSAC-iga suhete eest, vaid olen siin ka kui juhtgrupi esimees. ja see puudutab siis juhtgruppi, mis vastutab Lissaboni leppe rakendamise järelevalve üle küsimustes, mis puudutavad Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide suhteid ja suur tänu, härra esimees, et soovisite mulle palju õnne sünnipäevaks, minu eilse sünnipäeva puhul. me oleme moodustanud töögrupi, töögrupi, kus äh, me äh, reeglina soovime, õnnitleme üksteist sünnipäeva puhul prantsuse keeles. ja kui ma seda prantsuse keelt sünnipäevaõnnitlustest kasutan, tunnen ennast kohe rõõm- äh,, <laughs> nooremana millegipärast. aga nüüd ma räägin teile pisut Kosaki viimastest arengutest. hiljem räägiksin ka oma isiklikest muljetest, kuid kõigepealt, mis on siis COSAC-is toiminud meie suhetes rahvusparlamentidega ja millised võiksid olla arengud tulevikus? kõigepealt on mul suur rõõm olla siin teie kõrval, härra esimees. me oleme alati teinud tihedat koostööd, me oleme alati teineteist vastastikku toetanud ja ma arvan, et äh, selle tulemuseks on olnud ka väga tõhus töö ja tõhus, tõhusad tulemused. viimase aja reformid, austatud põhiseaduse komisjoni liikmed, äh, on ja nagu meie, kus me viimati juhtisime Rahvapartei koosolekut, härra esimees, koos teiega ja meiega koos olid neli kolleegi, kes äh, osalesid äh, koosolekus äh, ja aitasid koosoleku kulgemisele kaasa härra Macmillan Scott, härra Messerschmidt, proua Peres ja Elmar Brock. Need liiget valiti töögruppi selle liikmed valiti töögruppi sellepärast, et nad olid seotud päevakorraliste küsimustega välis- julgeolekupoliitika valdkonnas, majandusjuhtimise valdkonnas. ja sekretäriaadi andmetel olen ma õppinud meie aruteludest järgmist. meie kohtumine Brüsselis viis väga huvitavate arvamuste vahetusteni äh, erinevates teemavaldkondades majandusjuhtimine, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia jätkusuutlik areng. ja meie kohtumise käigus toimus ka üsnagi kasulik arvamuste vahetus härra Letermi ja president Barroso ja president Van Rompuyga Kosakis äh, juhtub sageli nii, et äh, sellised küsimused nagu lähimuspõhimõte jäävad tähelepanu alt kõrvale, keskendutakse võtmeküsimustele, horisontaalsetele võtmeküsimustele, nagu näiteks äh, komisjoni tööprogramm ja nii edasi. ja lõppkokkuvõttes võib öelda, et Brüsseli kosaki kohtumisel vastu võetud tekst järeldused ja ka kirjeldused sisaldavad endas erinevaid kommentaare, muudatusettepanekuid, mille esitas meie delegatsioon ehk siis parlamendi delegatsioon. ja tõesti, tore oli, et me tõesti saavutasime kokkuleppe mitmetes valdkondades, välispoliitikat, julgeolekupoliitika, Elmar Brokk mängis väga tähtsat rolli nende küsimuste käsitlemises. meil õnnestus jõuda lõppdokumendini, mis minu meelest on parlamendile vastuvõetav. ehkki meie delegatsiooni ülesanne ei ole alati meelakkumine, sellepärast et äh, algne tekst, mis meile esitatakse, on sageli meie seisukohtadega vastuolus äh, paistab, et äh, COSAC-is peetakse parlamenti otse kui mingisuguseks välisorganisatsiooniks äh, ja meie mõju jõule pääsemiseks, pääsemisele eeldava, eelnevad pikad rasked arutelud ja kui alguses siis parlamenti koheldi päris kehvasti, siis äh, lõpuks äh, koheldakse meid vastuvõetavalt nii-öelda. nii-öelda siis äh, kehvast kohtlusest jõuda vastuvõetava kohtluse, kohtlemiseni ei ole tegelikult meie jaoks suurepärane saavutus. me oleme jõudnud etappi, kus teksti asutatakse vastu võtma ja inimesed, kes võtavad vastu, ei, neil pole midagi pistmist parlamendiga väga raske on äh, meil oma arvamust, äh, oma sõna sekka öelda, kui parlamenti lihtsalt, äh, parlamendiga lihtsalt lepitakse meie aruteludes. ja tööprotsessi iseloomustavad ka pingelised hetked, sellepärast et on kindlasti liikmesriikide parlamente, kes suhtuvad Euroopa Parlamenti äärmiselt vaenulikult ja iseäranis vaenulik on nende suhtumine institutsioonide vahelise leppe küsimustes, mis on sõlmitud meie institutsiooni ja komisjoni vahel. ma pöördun selle teema juurde hiljem tagasi, kuid äh, praegusel hetkel võin öelda, et meie arutelude lõppdokument on äh, dokument, millega meie võime omalt poolt leppida. kuid ma olen siiski sellest hoolimata suures mures, mures selle vaenuliku suhtumise pärast liikmesriikide parlamentide esindajate poolt Euroopa Parlamenti ja iseäranis pean ma siin silmis Soome kolleege sageli ei olegi tegemist ainult äh, kolleegidega, äh, vaid äh, lausa meie enda poliitilise erakonna esindajatena, näiteks ka minu enda puhul, kes on äärmiselt vaenuliku suhtumisega. kui keegi Soomest võtab sõna, et kritiseerida Euroopa Parlamenti, jah, mis siis on, aga kui sellele, selle, seejärel tõuseb püsti rootslane, kes kuulub minu enda poliitilisse perre ja kordab sedasama, siis äh, on olukord juba kehvem. ja küll vähem üllatav, äh, aga sellegipoolest häiriv on asjaolu, et äh, liituvad ka Ühendkuningriigi kolleegid. üllatav on aga see, kui Hollandi kolleegid võtavad sõna ja jällegi tulevad kriitikanooled. ja iseäranis häiriv on asjaolu, kui kõike sedasama kordavad ka Bundestagi esindajad. üllatav on ka see, et viisakuses reeglitest tingituna sellistes olukordades äh, kõik teised püüavad äh, öeldut maha vaikida, keegi ei astu vahele, ei ütle midagi või siis äh, teised osalejad üritavad äh, teemat kõrvale juhtida. Euroopa Parlament jääb äh, üksi, olles üksinda teiste vaenunoolte ohvriks langenud, ehkki meie ju tegelikult soovime kõik sedasama, mida teisedki, me tahame, et meil oleksid äh, head suhted erinevate osapoolte vahel ja et meie oma institutsioonidega üksteise tööpanust täiendaksime. ma räägin sellest äh, hiljem pisut täpsemalt. aga igal juhul, äh, nagu öeldud, arutelude käigus saavutasime nii mõndagi. nagu öeldud, jõudsime vastuvõetava kokkuleppeni ja seda ühise julgeoleku ja poliitika järelmeetmete osas ja tõenäoliselt esimeste konverentsil aprilli alguses. astume veel sammukesegi edasi selles valdkonnas ja kui, kuna meie Belgia sõbrad vastutavad selle küsimuse eest, siis äh, loodan ma tõesti, et tulemused on meile vastuvõetavad ja lahenevad nii, et need on meile meeltmööda. on ka mitmesuguseid olulisi asjaolusid, mis ei ole niivõrd vastuolulised, kuid mis tulevad käsitlusele valdkondades julgeolek, Eurojust, Europol, õiglus, Euroopa semester ja nii edasi. tahaksin siinkohal ka avaldada tunnustust Belgia parlamendi kahele kojale ja tänada neid äh, selle rolli eest, mida nad mõlemad on mänginud. Nad äh, astusid kindlalt äh, meid, meile suunatud kriitiliste märkuste vastu üles, nad tegid seda nii otsusekindlalt, et hääletustulemus muutus ja algne hääletustulemus oleks meie olukorda muutnud äärmiselt keeruliseks aga kui belglased olid välja sel-, äh, olid selgelt välja öelnud, millised on nende seisukohad, siis äh, mõned Itaalia ja Prantsusmaa kolleegid võtsid nende nõu kuulda, nende eeskuju ja lähtusid nendele ees, eeskujust ja käitusid minu meelest arukamalt või vähemalt äh, muutsid seda suhtumist mida nad olid varem üles näidanud meie suhtes. siis äh, Ungari eesistumine, see on küll küsimus, mis, mille vastust me nüüd ootame. Teie, härra esimees, ja meie äh, kohtusime Ungari parlamendi esindajatega, nende väliskomisjoni esindajatega ja Euroopa asjade komisjonide esindajatega. COSAC-i kohtumisel on äh, ju esimeheks Budapestis Euroopa asjade komisjoni esindaja. see leiab aset kümnendal, üheteistkümnendal veebruaris ja siis järgmine kohtumine toimub üheksateistkümnendal ja kahekümne esimesel märtsil. meie arvamuste vahetus minu meelest oli konstruktiivne, kulges sõbralikus vaimus ja me saame ka tulevikus jätkata arvamuste vahetust poliitiliste prioriteetide üle Ungari eesistujaga saame käsitleda mitte ainult äh, tülikaid küsimusi, vaid ka väga asjakohaseid küsimusi ja Euroopa asjade komisjoni esimees pöördus meie poole palvega või nõudega. Äh, ja siin puhul räägin ma Taani parlamendist. Taani parlamendi Euroopa asjade komisjon nõudis, et me mainiksime ka meediavabadust, ajakirjandusvabadust vihetes siinkohal. Ungari olukorrale ja mistõttu Ungari eesistuja oli väga keerulises olukorras, nad võiksid sellise viite puhul, jääb mulje, nagu nad kritiseeriksid end ise. me leppisime kokku Ungari delegatsiooniga, kui ma õigesti asjadest aru sain, härra esimees et äh, see kommentaar ei sobinud eriti meie koh-, kosaki osas kokku lepitud põhimõtetega. me ei püüa ju tekitada vastuolusid, äh, sünnitada tüli, vaid pigem äh, saavutada edusamme, liikuda edasi ja Taani parlamendi poolt tuli veel üks teine pöördumine, kus mainiti keeli ja mitmekeelsust, see on minu jaoks väga oluline küsimus, kuivõrd vastutan asepresidendina just nimelt mitmekeelsusega seotud küsimuste üle, Taani Folketing tegi ettepaneku, et me töötame ainult prantsuse ja inglise keeles. kuivõrd see aitaks meil raha kokku hoida ja nii edasi ja nii edasi. aga see on täiesti vastuolus äh, Euroopa Parlamendi tavadega, mille me oleme põhimõttelistel põhjustel vastu võtnud. minul ei oleks midagi selle vastu, kui ma räägiksin äh, kahes keeles, aga väga paljud soovivad rääkida omaenda keeles. me võiksime rääkida prantsuse ja inglise keeles, äh, kui inglased ei oskaks rääkida inglise keelt ja prantslased ei oskaks rääkida prantsuse keelt ja kõik räägiksid võõrkeeli aga ma arvan, et mõned riigid satuvad teiste riikidega seoses ebasoodsasse olukorda, kui me otsustame kahe keele kasuks. ja mõelge nüüd, kui suurt rolli mängib keel identiteedi äh, määratluses äh, ja seetõttu on see ettepanek äh, vastuvõetamatu ja see ei läinud ka läbi. Teie, härra esimees, ja ka meie kõik siin oleme valmis toetama, et toimub kodanikualgatuse teemaline arutelu. ja Euroopa Liidu valimisõigusraamistik vaadatakse läbi. aga Kasaki troika ei poolda seda, selle arutelu tõstatamist kui leiate, et see võiks olla sobiv, äh, härra esimees, siis tõstatame selle küsimuse uuesti. nii nagu äh, ka usuvabaduse küsimuse, mida te olete varem maininud. mis puudutab muid küsimusi, siis äh, me asume rääkima Euroopa Liidu olukorra üle. kohale tulevad president Barroso, Urban Šefkovitš, räägime ka kahe tuhande kahekümnenda aasta kavast, Euroopa semestrist, majandusjuhtimisest, komisjoni tööprogrammist. ja Belgia eesistuja teeb ettekande ning äh, toimub ka parlamendi esimeeste konverents aprilli alguses. nagu öeldud, äh, on mitmesuguseid probleeme suhetes Kosakiga, kuid äh, tegemist on probleemidega, millega me suudame toime tulla äh, ja mis on tavaliselt suhetes rahvusparlamentidega, tegemist ei ole küsimustega, kus oleks probleemiks äh, Euroopa Parlament ja parlament, Euroopa Parlamendi identiteet, vaid otse vastupidi, rahvusparlamentide identiteet, sellepärast et äh, me arvasime, et kohtume kahekümne seitsme rahvusparlamendiga, aga kohtusime hoopis äh, neljakümne kojaga ja äh, mõningates riikides on ka regionaalsed äh, piirkondlikud assambleed, millel on oma õigusloomeline pädevus Hispaanias, Saksamaal, Austrias, Belgias. seda me arvasime ette, aga ka Portugalil on äh, ka piirkondlikud äh, assambleed, äh, millel on oma õigusloomeline pädevus. Soome puhul kehtib sama põhimõte, Hollandi puhul. ja nii ei olegi meie partnerid hästi määratletud ja kui me nii oma tööd jätkame, siis ei suuda me enam metsas puid näha. ja sama võib öelda ka näiteks Fääri saarte kohta Ühendkuningriigis on ka mõningaid assambleesid, esindajate kogusid Ühendkuningriigis, kellel on oma pädevused, kõikide liikmesriikide süsteemid on äärmiselt keerulised ja liikmesriikide parlamendid on suuruse osas äärmiselt erinevad, nende suhted, suhtumised Euroopa küsimustesse on erinevad ja nende avatus äh, Lissaboni leppega seotud äh, küsimustes äh, on ka erinev. ei saa otseselt öelda, et see oleks liikmesriikide parlamentidele iseäranis omane probleem, aga igal juhul on ju euroskeptitsismi märgata Euroopas üldisemalt aga ma arvan, et igal juhul me saavutasime pisut paremad suhted kui, kui varem arutelude käigus ja teie komisjon, härra esimees, on aidanud ka kaasa selliste arengute saavutamisele. meil on õnnestunud oma tegevust, tegevusi koordineerida. meil on olnud viis komisjoni kohtumist ja siis kaks kuud ilma kohtumiseta me oleme vastu võtnud terve aasta töökava parlamentide vahelise aga parlamendivaheliste kohtumiste kava ja minu meelest on meie saavutused igati piisavad. ja lõpetuseks, lõpetuseks paar sõna ka kõige ühest tõsisest probleemist, millega me silmitsi seisame ja paar sõna ka selle kohta, mida me võiksime teha tulevikus. meie probleem on seotud äh, mõningate liikmesriikide parlamentide visioonidega, mis minu meelest on absurdsed, kuid äh, nad siiski, need visioonid on siiski olemas, nii et äh, me peame neid käsitlema Nad väidavad, liikmesriikide parlamendid väidavad, et kui Euroopa Parlamendi pädevused äh, suurenevad, äh, vastutus suureneb, äh, siis on tegemist demokraatliku süsteemi puhul sammukesega tagasi ja tagurliku arenguga. minu meelest on see absurdne. demokratiseerimine ja lõimimisprotsess Euroopas on minu meelest mõõdetavad just nimelt rah-, Euroopa Parlamendi pädevuse, pädevuste suurenemise arengutega, mida suurem on Euroopa Parlamendi otsustamisõigus, siis loom-, seda väiksem on endise, endiste aegade nõukogu monopol. minu jaoks on üsnagi absurdne mõte, mis paistab valitsevat rahvusparlamentides, mõningates rahvusparlamentides, et äh, nõukogu monopoli kõigutamine ja parlamendi, Euroopa Parlamendi pädevuste suurendamine on tagurlik samm. sellepärast, et meie, meie järelevalve roll suureneb ju äh, nõukogu üle, mis, kus on ainult äh, liikmesriikide valitsused. mina olen töötanud Hispaania parlamendis, äh, olnud välisasjade komisjoni esimees ja esindanud ka valitsust. ma tean täpselt, milline on liikmesriikide parlamentide järelevalve määr ja võimalik järelevalve maal nõukogu noh, töö üle. ja seetõttu minu jaoks on täiesti naeruväärne arvata, et nüüd, kus Euroopa Parlamendil on rohkem jõudu, rohkem võimu, oleme liikunud äh, sammukese tagasi Euroopa õigusloomelise protsessi demokratiseerimise teel loomulikult mõned äh, toetavad seda seisukohta ja siis on veel neid inimesi, kes äh, ei toeta seda protsessi üldse, pole kunagi toetanud. me näeme siin täiskogu saalis äh, ja kõikides komisjonides, et alati on inimesi, kes hääletavad vastu kõikidele Euroopa integratsiooniga seotud ettepanekutele. loomulikult me peame selle küsimusega tegelema ja tegel-, ja käsitleme seda äärmiselt hoolikalt. kokkuvõtlikult võiksin öelda, et on mitmeid tõsiseid probleeme, millest me ei saa mööda vaadata. esimene probleem, mida siin Brü-, mis siin Brüsselis vähem silma torkab kui varem, nimelt liikmesriikide parlamendid ja komisjon püüavad oma jõude ühendada järelevalvefunktsiooni täitmisel. ja loogiliselt peaks seda rolli täitma ka Euroopa Parlament aga liikmesriikide soov ei ole sageli Lissaboni leppe põhimõtetega kooskõlas, sellepärast et liik-, paljud liikmesriikide parlamendid soovivad, et nad oleksid Euroopa haldussüsteemi teine või kolmas kam-, koda ja loomulikult me ei saa sellega leppida. tegemist on tõsise probleemiga komisjonil oleks kindlasti midagi selle vastu, kui nad teeksid koostööd ühe või teise parlamendiga ja ükskõik milline volinik läheb hea meelega, pöördub äh, liikmesriikide parlamentide vas-, poole, näiteks põllumajandus- või transpordivolinik kohtub liikmesriikide transpordikomisjoniga ja, ja moodustatakse võrgustik ja nii edasi. iseenesest on see ju väga positiivne areng, teabevahetus suureneb ja nii edasi ja nii edasi, aga see areng muutub problemaatiliseks siis, kui lepitakse kokku äh, menetluses, mis jätab kõrvale Euroopa Parlamendi oma järelevalve rolli täitmisest. president Barroso oli vägagi karmisõnaline ja suhtus meisse sõbralikult Kasaki kohtumisel. ma ei ole kuulnud kunagi tema suust nii selgeid sõnu, hoolimata sellest, et õhkkond oli äärmiselt vaenulik. ma ei olnud kunagi kuulnud tema suust ka nii austusäratavat tooni ja mul on väga hea meel teile seda täna siin edasi anda kuid ta oli tõesti vägagi karmisõnaline oma sõnavõtus. ja väga tore oli, et keegi võttis nii selgesõnaliselt sõna selles äh, vaenulikus õhkkonnas. siis veel, äärmiselt oluline on, mida me teeme järelmeetmete küsimustes äh, kasutaksin järelevalvet, vaid pigem järelmeetmeid äh, seoses Euroopa Liidu kaitse- ja julgeolekupoliitika ja välispoliitikaga. selles valdkonnas äh, on toimumas äh, üsnagi veidrad arengud. räägitakse WTO-st ja seda täpselt määratlemata, mis asi see tegelikult on. mina tegelesin selle küsimusega aastaid ja meie WTO suhete komisjon oli väga väärtuslik ka töögrupp, aga WTO, Euroopa Liidu Assamblee ja julgeolekupoliitika äh, kui järelevalve, kui selle assamblee järelevalve objekt on äh, küll faktide moonutamine, rääkisin äh, Euroop-, Belgia parlamendi esindajaga, kes oli aastaid kaitseminister, pöördusin tema poole ja, ja ütlesin, et olite kaitseminister, esinesite WTO Euroopa Liidu Parlamentaarse Assamblee ees kas teile jäi mulje, et teie üle teostatakse järelevalvet, teie töö tegevust kontrollitakse? ta vastas ei, ei, me lihtsalt äh, teavitasime neid, rääkisime sellest, mida me teeme. ja mida me siin puhul ette võtame siis? härra Gualtieri näiteks, äh, proua Tahv äh, ja mõned teised komisjonide liik-, komisjoni liikmed, härra Tahv on, tema arvamus on äärmiselt väärtuslik sellistes küsimustes, härra Brock ja mõned teised. Äh, me püüame koos selle küsimusega tegeleda. me belglased on koostanud kirjaliku teksti, ettepaneku teksti, me vaatame, mida sellega teha saab Belgia eesistuja poolt esitatud ettepanekust lähtuvalt. me võime seda muuta, me võime seda parendada, me võime kohtuda nende, selle dokumendi koostajatega, kuid igal juhul on meil see dokument ja siis on meil veel üks, üks liikmesriigi parlamendi dokument, äh, ma ei hakkaks siin mainima konkreetset liikmesriigi nime, kuid äh, selles dokumendis on suhtumine Euroopa Parlamenti äärmiselt agressiivne ja ettepanek äh, nende poolt on järgmine. et kohtutakse ükskõik kus Brüsselis, kui toimub kohtumine, aga mitte Euroopa Parlamendis, mitte Euroopa Parlamendi hoonetes. Nende ettepanek oleks ka, et nad ei ole mitte kunagi valmis leppima mitte ühegi rahalise vahendiga, mis on pärit Euroopa Parlamendist. äärmiselt ebatavaline lähenemine ma arvan, et meie iseenesest, äh, meil ei ole midagi selle vastu, kui me ei pea midagi rahastama. kuid samas, kui me räägime parlamentaarse järelevalve tulevikust, Euroopa kaitse- ja julgeolekupoliitika küsimustes ja Euroopa välispoliitika küsimustes, siis äh, meie jaoks ei äh, ole häiriv mitte see, et parlamenti koheldakse halvasti vaid äh, see, et tõstetakse esile nõukogu äh, kui selle, äh, selliste kohtumiste toimumise õiget kohta, aga nõukogu samas pöördub meie poole pidevalt palvega kasutada meie, meie vahendeid, meie ruume ja nii edasi ja nii edasi. meil on mitmeid võimalusi me peame mõtlema, kuidas me peaksime üldisemalt äh, struktureerima parlamendi, Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide suhteid. COSAC jätkab oma tööd ja sellest polegi midagi, kuid äh, oluline on see, et meie suhted oleksid struktureeritud, lähtudes sellest, et meil on neljakümne erineva parlamentaarse koja esindajad, Euroopa Parlamendi esindajad. kui teemadeks on, äh, kui domineerivaks on rahvusparlamendid ja, ja loomulikult, kui Barroso ja Van Rompuy tulevad Kosaki kohtumisele, siis äh, nad keskenduvad rahvusparlamentide esindajatele, sest et meiega võivad nad kohtuda iga nädal, eks ole. ja see, et meid koheldakse koosakis kui äh, mingisugust võõrnähet, ei ole vastuvõetav. me saame küll lasta asjadel vanas vaimus edasi minna, kuid äh, ma arvan, et meil oleks vaja omamoodi lõimimismehhanismi, mis äh, oleks teistsugune kui praegu ei saa olla nii, et laua ühel poolel on äh, nelikümmend inimest ja teie laua teisel poolel on äh, partneriks ainult üks inimene. on veel teisigi võimalusi, äh, mis minule on vastuvõetavad, kuid paljudele kindlasti mitte nii kergesti vastuvõetavad võib öelda, et rahvusparlamendid näiteks koordineerivad oma tegevust äh, nii, nagu nad õigeks peavad, nad võivad kohtumistel öelda, mida soovivad, nad võivad Euroopa Parlamendi ja selle erinevate institutsioonide kohta, sealhulgas ka parlamendi kohta, mida iganes soovivad, ja mingil hetkel äh, tööprotsessi käigus äh, liikmesriikide parlamentide omavaheline kooskõlastatus viib kohtumise, kohtumiseni meiega kohtumine peaks toimuma võrdsetel alustel ja me peaksime jõudma kokkuleppele teemade küsimustes, mida me peame käsitlema. see on meie aluslepingu ettekirjutus. me peame edasi liikuma, me peame omapoolsed otsused langetama ilma seejuures mingisuguseid tagamõtteid tagamõtete poole püüdle, püüdlemiseta. me võime öelda, et kõigil on oma vabadused, kõigil on oma vastutus, liikmesriikide parlamendid võivad omavahel rääkida kas kahes keeles, kahekümne ühes keeles või ükskõik mitmes keeles, nad võivad kohtuda kus iganes soovivad, liikmesriikide parlamentides, nõukogu peakorteris, ükskõik kus ja aastas äh, korra või kaks kohtume ja räägime äh, kaitse- ja julgeolekupoliitikast ja välispoliitikast, nii saavad kõik oma sõnad sekka öelda. ja selle protsessi tulemuseks äh, võib olla arvamuste süntees või siis ka mitte, aga kui üks pool teist kritiseerib, siis peab kriitika olema arukas, põhjendatud ja faktipõhine. Euroopa Parlament ei pruugi olla nõus rahvusparlamentide arvamusega, seda saab välja öelda, ja vastupidi, aga oluline on, et meil oleks kogu, nagu COSAC praegu on, mis võib laieneda ja kuhu kuulub Euroopa Parlament, aga praegusel hetkel äh, kulub väga palju aega selle organisatsiooni pädevuste nõrgendamisele, mille, millesse me kuulume. ja ma arvan, et teie, härra esimees, täidate oma rolli väga hästi sellistes küsimustes, et te olete oma ülesannete kõrgusel ja ma arvan, et nüüd me oleme ka saavutanud seda, mida me varem pole saavutanud, nimelt on meil õnnestunud äh, teha pisut lobitööd liikmesriikide parlamentidesse ja liikmesriikide parlamentide esindajad, kes tavaliselt äh, kohtumistel äh, on vaiksed, tulevikus loodetavasti võtavad sõna ja ei jää lihtsalt vaikselt istuma, kui nad on kuigi nad on valmis kuluaarides ütlema, et nad pole kriitikanooltega nõus. kui on neli vaenulikku inimest ja kolmkümmend kaks äh, positiivset sõnavõttu, toetavat sõnavõttu, siis äh, ei ole olukord äh, iseenesest väga kehva, aga kui neli on vaenulikku sõnavõttu, kõik teised on vait, siis on olukord hoopis hullem. tahaksin tänada teid tähelepanu eest ja kannatlikkuse eest, sest et mu sõnavõtt venis pisut pikale, aga ma sain aru, ma loodan, et te saite aru, kui mures ma nende küsimuste pärast olen ja kui tõsiselt ma kõigesse sellesse suhtun ja mul on hea meel, et ma sain teiega oma arvamusi ja kogemusi jagada, ma olen siin olnud kaksteist aastat, liikmesriigi parlamendis olen töötanud kakskümmend üks aastat, mul ei ole mitte midagi liikmesriikide parlamentide ja rahvusparlamentide tasandi vastu, otse vastupidi ma ei ole mingisugune äärmuslane, kes äh, leiaks, et ainult Euroopa Parlament on õigustatud, meie parlament on üks õigusloome instrument ja ja liikmesriikide parlamendid on oma öö, täieõiguslikud institutsioonid ja me peame tegema koostööd. suur tänu! palju tänu! see ei olnud nüüd mitte ametlik äh, sõnavõtt, sõnavõtt, vaid see oli sõnavõtt, mille esitaja oli tõesti äh, väga pühendunud äh, sellele teemale. meil on väga hea meel, et te jagasite meiega oma seisukohti suhete kohta Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel ning ka äh, suhete kohta Euroopa Komisjoniga. ja mulle avaldas väga suurt muljet delegatsiooni kohtumine, külaskäik mis toimus Londonis äh, möödunud nädalal, kus me saime kokku äh, alamkoja põhiseaduskomisjoni esindajatega, Euroopa asjade eest vastutava ministriga, mitmete kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatega ning ka Euroopa asjade ning eh, põhiseaduskomisjonide esimeestega Lordide Kojast. kohtumiste käigus sai ehm, väga selgelt ehm, või õigemini tuli välja, et suhtumine Euroopa Parlamendi suhtes on väga vaenulik. ning lisaks sellele ehm, viimasele kohtumisele, mis toimus Lordide Koja põhiseaduskomisjoni esimehega keskendusime ühele õigusaktile, mille kallal nad teevad tööd, mis võib-olla järgnevate päevade jooksul võetakse ka vastu ning tundus, et seal oli igasugune vastuseis Lissaboni lepingu muudatusele ning pädevuse ülekandmisele Euroopa tasandile nemad leiavad, et äh, sellise õigusakti äh, ähm, läbiviimine tähendab seda, et äh, liikmesriikide tasandil tuleb sellele anda heakskiit rahvusparlamentide tasandil ja nad ütlesid, et aktsepteerivad Lissaboni lepingut, aga see on ka kõik, nii et mingite muudatustega nad nõus ei ole. see on see, mida nad ütlesid. Nad ütles, ütlesid, et me ei ole äh, nõus sellega, et äh, Briti valitsus mm, allutatakse äh, õiguskorrale, milles lepitakse kokku väljaspool Ühendkuningriiki, nii et selline on hetkeseis, sellega tuleb arvestada ja äh, sellist otsust ei saa ignoreerida. ning ma usun, et kui äh, mõelda, milline on ähm, liikmesriikide koostöö, võttes arvesse ähm, nende seisukohti, siis siin me ei räägi mitte üksikasjadest, vaid äh, kui me lähtume lähimis, lähimuspõhimõttest, äh, siis Lissaboni lepingu alusel toimuvad meil igapäevased kontaktid ja, ja siit tekib küsimine, küsimus, milline on siis äh, Euroopa Liidu hetkeseis, olukord Euroopa Liidus, äh, härra Van Rompuy ja härra Barroso on äh, sellel teemal sõna võtnud ning järgmisel COSAC-i kohtumisel Budapestis kavatsen ka mina sõna võtta. koosolekut juhatab Ungari välisminister, kohal on härra Barroso kes eh, esineb ka omapoolse sõnavõtuga. nii et eh, nii, nagu ma ütlesin eh, tänase koosoleku alguses juhataja teadaannete päevakorrapunktis tegeleme me mm, selle küsimusega tulevikus, mis puudutab rahvusparlamentide mm, kaasatust ja koostööd. ja loomulikult on tõsi, et äh, nende ülesandeks on äh, teostada kontrolli valitsuste üle, nii nagu Euroopa Parlament teostab kontrolli äh, nõukogu tegevuse üle, see on demokraatia, see on see meetod, mille alusel on võimalik ähm, demokraatiat üleval hoida ja edendada Euroopas. selline on meie süsteem. väiksemates liikmesriikides, aga ka Saksamaal oleme alustanud tööd siin komisjonis selleks, et läbi vaadata Karlsruhe eh, põhiseaduskohtu otsus, eh, eh, millega tundub, et on seatud takistusi Euroopa lõimumise teele, vähemalt see seab teatud piiranguid lõimumisele ja ma usun, et ka COSAC peaks olema selline äh, Äh, organisatsioon, mis ähm, edastab teavet, äh, tõhustab teabevahetust Euroopa tasandil. Äh, tihtipeale on näha, et, et just ka näiteks raamotsuse puhul on just pisidetailid need, mis tekitavad probleeme, ma saan aru inimeste reservatsioonidest, vastuseisust, ähm, selle suhtes, et Euroopa Parlament oleks esindatud rahvusvaheliste läbirääkimiste tasandil, aga samas ei saa lubada olukorda, kus eh, on koosolekud, kus eh, kokku tuleb neljakümne erineva koja esindajad. härra Kerero soovib nüüd sõna. jah, palju tänu, esimees. lubage mul kõigepealt tänada härra Martinest äh, sõnavõtu eest, informatsiooni eest ja analüüsi eest, äh, mille ta meile esitas. ja loomulikult ka minu poolt õnnitlused sünnipäevaks, siiski arvestades, et äh, asepresidendil on äh, nii palju erinevaid ülesandeid, nii palju erinevaid teemasid, millega ta tegeleb, peab ta tõepoolest olema nii-öelda tippvormis selleks, et kõigega hakkama saada vaadates nüüd äh, ühe konkreetse kohtumise tulemusi, mis toimus Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel, siis see, mida härra Martines äh, siin esitas, oli tegelikult äh, diagnoos Euroopa mm, hetkeolukorrast, Euroopa projektist, kus vaadati sügavamalt äh, Mm, suhteid midagi kaugemale suhetest ühe või teise parlamendiga, vaid eh, tõepoolest siin esitati tõlgendus selle kohta, mis tegelikult toimub ja mis on toimunud alates ajast, kui jõustus Lissaboni leping. ning eh, minule teeb tõsist, teevad tõsist muret eh, mõningad edasiminekud Euroopa lõimumise teel härra Kasiini rääkis, et ta külastas äh, hiljuti Ühendkuningriiki äh, ja kohtumiste käigus tuli välja see, kuidas äh, või milline on Ühendkuningriigis seisukoht Euroopa Liidu lõimumise küsimuses, kus ei soovita selle süvenemist, vaid pigem püütakse astuda samme tagasi kus peetakse Lissaboni lepingut ehm, mitte eh, üheks eh, punktiks, kuhu me oleme jõudnud, vaid punktiks, kuhu me ei oleks tohtinud jõuda ja millest tuleb ehm, kaugeneda, taganeda. nii et me oleme teatud mõttes eh, jõudnud teatud mm, paralüüsi, me, me ei ole jõudnud, saavutanud seda, mida me oleks soovinud saavutada jah, härra äh, Martines on Euroopa Parlamendis olnud kaksteist aastat ja üle kahekümne aasta Hispaania äh, parlamendis, äh, nii et minuga võrreldes on tal tohutult suured kogemused, aga ma ütleksin seda, et eelmises faasis, kui Euroopa Parlamendi liige võis samaaegselt olla ka Rahvusparlamendi liige, ilmselt äh, tekitas olukorras, kus Euroopa Parlamendi e, rolli suhtes oli vähem vastuseisu rahvusparlamentides. seega on see midagi sellist, mis ähm, e, loomulikult on olnud e, suureks sammuks edasi Euroopa Parlamendi arengutes, kus nüüd on võimalik olla äh, vaid Euroopa Parlamendi liige ei saa nii-öelda istuda kahel toolil korraga, aga ka mm, selles suhtes, äh, aga selline samm on samas Rahvusparlamenti poolt äh, teatud vastuseisu kaasa toonud ja ka Euroopa Parlamendi pädevuste laienemine on suuremat vastuseisu äh, tekitanud Euroopa Parlamendi suhtes rahvusparlamentides et Euroopa Parlament äh, on tõesti saanud pädevused, mis tähendab, et äh, tehakse palju sügavamaid ja rohkem analüüse, tuuakse äh, välja omapoolsed ettepanekud, aga mm, varem ei piiranud Euroopa Parlament kuidagi rahvusparlamentide eelisõigusi, aga nüüd, kus Euroopa Parlamendi roll on laienenud, pädevus on laienenud, Ehm, kahjuks on eh, rahvusparlamendid eh, hakanud meid pidama pigem konkurendiks kui koostööpartneriks. veel üks negatiivne areng, mida ma näen, on eh, teatud Euroopa poliitikate renatsionaliseerimine, vähemalt tendents sellises suunas, kus soovitakse taasriigistada ehm, neid teemasid, mis on seotud ehm, valitsustevaheliste kokkulepetega, teatud Euroopa poliitikatega, mida soovitakse taas saada rahvusparlamentide pädevusse, näiteks majandusliku juhtimise küsimuses on olnud väga suur vastuseis paljudes liikmesriikides ja, ja ka institutsioonides. mul on väga hea meel, et finantsjärelevalve mehhanism ja majandusele juhtimise mehhanism mehhanismi osas on kokku lepitud, aga neid rahvusparlamente, kes ei tahtnud eh, näha sellise järelevalve liikumist Euroopa tasandile, eh, leiti, et siin rikutakse eh, nende pädevusi ning kriisi jooksul ma usun, et on väga palju mängitud äh, Euroopa süüdistamise mängu, mm, kusjuures äh, tihtipeale äh, rahvusparlamendid, rahvusvalitsused on nii-öelda astunud samme, mis on kriisi süvendanud, aga nüüd need sammud, mis nõuavad eelarve puudujäägi vähendamist, väljaminekute kärpimist, tihtipeale selle eest Mm, kritiseeritakse ja süüdistatakse Euroopa tasandit, riikide valitsused ütlevad, et meie ei tahtnud neid kokkuhoiumeetmeid äh, rakendada, aga meid sunniti selleks äh, mm, Brüsseli poolt. ja lõpetuseks, äh, meil on olemas Saksa põhiseaduskohtu otsus tõlgenduse kohta ehk otsus, mida paljud institutsioonid ja valitsused ja parlamendid Euroopas e, e, võivad võtta kui õiguslikku tuge oma seisukohale, et, et Euroopa integratsiooni projektiga on mindud liiga kaugele. väidetakse et äh, see kohtuotsus äh, seab kahtluse alla äh, isegi Euroopa Parlamendi demokraatliku legitiimsuse. seega oleme jõudnud faasi, kus võib arvata, et rahvus, riigid on need, kes on Euroopa integratsiooni aluseks ja kõik see, mis lisatakse juurde nagu poliitikate Euroopa poliitikaks muutmine, Euroopa kodakondsusküsimused eh, on eh, sellised teemad, mis tuleks eh, kõrvale jätta, mida vaadatakse väga skeptiliselt. nii et härra Martinesi sõnavõtust võib välja lugeda seda, et meie komisjoni ja ka parlamendi ees seisavad väga tõsised väljakutsed Äh, selleks, et me saaksime uuesti anda uue hoo sisse Euroopale ning äh, selgitada, miks äh, juhtimise mitmekesisus on hea, et on erinevad tasandid, siseriiklik tasand, kohaliku omavalitsuse tasand, Euroopa tasand, et miks selline lõimumine ning struktuur on väga hea ning miks sellise mitmetasandilise juhtimise käigus on võimalik eh, eh, teha tõhusat koostööd eh, ja kui see koos, kui selles koostöös on tõrked, siis sellega nõrgendatakse kõiki, see nõrgendab nii Euroopa Parlamenti, siseriiklikke institutsioone, rahvusparlamente kui ka piirkondade parlamente. kui kõik võitlevad pädevuse eest, mida tuleks tegelikult üheskoos täita, siis kokkuvõtteks juhtub see, et Euroopa liikmesriikide valitsused eh, tegelikult eh, ei suuda enam tõhusalt eh, toimida. ainus võimalus tõhusalt toimida on kõikidele osapooltele ühiselt anda võimalus eh, teostada eh, järelevalvet ja oma pädevusi ellu rakendada. nii et eh, me peaksime edendama lobitööd ka liikmesriikide rahvusparlamentides, veenmaks ja, ja, ja erakondades veenmaks kolleege, kes kuuluvad ähm, samadesse poliitiliste peredesse kui meie, et äh, meil on ühine projekt, mida tuleb edendada eh, kõikide tasand, eh, kõikidel tasanditel, institutsioonide tasanditel, kodakondsel, kodakondsuse kodanike tasanditel, vaid, sest üheskoos vaid eh, tagab meid edu. aitäh, härra Messerschmidt, palun. aitäh, esimees tahaksin samuti omalt poolt tänada härra Martinesit mm, tema sõnavõtu eest ma nõustun paljuski selle hetkeolukorra kirjeldusega, aga pean mainima ka seda, et kõik need, kes täidavad rahva poolt antud mandaati, teevad seda parimate kavatsustega. ning äh, lähevad igasuguste äh, läbirääkimiste juurde äh, suure huviga ja, ja ülesandega täita oma kohustusi, kuna Lissaboni lepingus Äh, tuleneb äh, meile terve rida kohustusi, siis ma usun, et äh, me peame selle kõik seadma sellesse perspektiivi, mm, kes hetkel leiavad või suhtuvad Euroopa Parlamenti vaenulikult ja ma pean ütlema, et äh, nende seas ei ole mitte ainult äh, soomlased ja britid, vaid tegelikult äh, on päris palju Euroopa liikmesriike, kus suhtumine, kui ta ei ole mitte just vaenulik, on vähemalt arengute suhtes skeptiline. ja kui nüüd vaadata neid arenguid, mis on toimunud viimase aasta-pooleteise jooksul alates Lissaboni lepingu jõustumisest, ähm, ei ole tegelikult raske leida selleks äh, laskemoona. näiteks äh, äh, Lissaboni lepingu läbirääkimiste käigus öeldi rahvusparlamentidele, lubati, et neile jääb teatud kontrolli roll, samas Euroopa Parlament peab läbirääkimisi parlamendi osas ja, ja anti ka Euroopa Parlamendile teatud pädevused ähm, komisjoni poolt ka välispädevuse osas mis äh, varem kuulus komisjonile. kui vaadata asja Euroopa seisukohast, Euroopa Parlamendi seisukohast, siis tundub, et äh, see on ju loogiline, sest me oleme siin, teeme tööd, peame läbirääkimisi komisjoniga, aga siseriikliku, siseriiklikust seisukohast lähtuvalt äh, võib tunduda, et lubadusi on murtud ja see on reaalsus nii et reaalsusele tuleb silma vaadata ja kui me räägime kohustusest panna asjad toimima, siis kõigepealt me peame aru saama, miks mõned liikmesriigid eh, suhtuvad eh, vaenulikumalt eh, Euroopa Parlamenti, Euroopa Parlamendi kolleegidesse kui mõned teised. ja siin meil on mitu võimalust, me võime öelda, et asi ei hakka kunagi toimima, Eh, või et asjad ei ole niimoodi, te ei ole aru saanud, kuidas asjad on, et lubage, me nüüd selgitame teile, kuidas asjad on. kui me niimoodi asjasse suhtume, siis me tekitame vaenulikkust juurde, aga öelgem niimoodi, et arutame asja, võtame dokumendid asja ette ja, ja teeme selles kosakis. kosakis oli tõesti suur vastumeelsus möödunud korral, aga toimus siiski arutelu ja oli neid inimesi, kes muutsid oma seisukohti ja see muutis ka lõpuks hääletustulemusi nii et eh, kui, kui meil on head argumendid, siis pidagem avatud arutelu, selle asemel, et sel-, selgitada oma vastastele, et te eksite, te eksite, näidakem neile lihtsam, lihtsalt selle asemel, et, et mille, mis osas nad eksivad, et nad saaksid ise, jõuaksid järeldustele, et, et nad on võib-olla asju valesti tõlgendanud. et senikaua, kui meil ei ole kokkulepet selles osas, kuidas eh, kontroll edasi läheb äh, kas või näiteks lähimuspõhimõtte küsimuses, enne kui need küsimused ei ole lahenenud, peab, peavad need küsimused olema meil COSAC-i päevakorras. me peame need küsimused ära lahendama, meil on institutsioonide vaheline kokkulepe olemas ja, ja ma tegelikult mitte mingisugust teist alternatiivi ei näegi. nii et ma loodan, et pikapeale asjad edenevad ja liiguvad selles suunas, et vääritimõistmised lahenevad ja need lahendatakse ära üheskoos aitäh, esimees! suur tänu, härra Messerschmidt ja järgmisena härra Sondergaard. härra Martinez äh,, også tillykke med fødselsdagen. soovin ka omalt poolt õnne sünnipäeva puhul ja suur tänu selle väga huvitava ettekande eest. Teie ettekanne kirjeldas mitmeski mõttes olukorda äh, mis valitseb Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu institutsioonides. Teie analüüs oli õige. iseäranis, kui te kirjeldasite, et mõningate parlamentide poolt on meile suunatud mitmeid kriitikanooli ja vastupanu. aga ma arvan, et me peame endalt küsima, mida see siis tegelikult tähendab? mida see kajand, kajastab? ja ma arvan, et me eksime. kui äh, me arvame, et tegemist on väikese ringkonnaga, äh, väikese probleemide ringkonnaga, millega on seotud ainult Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid, ma arvan, et tegelikult äh, on see märgiks väga palju laiapõhjalisemast probleemist, palju laiapõhjalisemast kalduvusest. nimetatud parlamendid tegelikult on näiteks märgiks rahva rahulolematusest. rahvas on rahulolematu sellega, et Euroopa Liit otsustab liiga palju, mitte konkreetselt Euroopa Parlament, aga Euroopa Liit kui selline. väga paljud meie valijatest, kes kuulates uudistest, et Euroopa Liit on midagi otsustanud, ei mõtle, et äh, milline institutsioon seda tegi, kas nõukogu, komisjon, Euroopa Parlament, nemad leiavad, et otsustas lihtsalt Euroopa Liit kui tervik. ja meie rahvas äh, leiab, et Euroopa Liit otsustab liiga palju ja lisaks sellele otsustab ka veel valesti. ja loomulikult äh, sellised seisukohad siis kanduvad edasi liikmesriikide parlamentidesse ja need tulevad välja vastuoludena Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel. võib tegelikult öelda, et Euroopa Parlament on otsekui äh, satub otsekui ohvriks süüdistustele rahva hulgas. Euroopa Parlament satub patuoinuks. aga kas äh, rahval on õigus, kas tõesti Euroopa Liit otsustab liiga palju kas need vastuolud, sellised seisukohad, mis on asunud äh, levima meie rahvas, rahva hulgas, on õigustatud või on tegemist äh, ainult äh, kommunikatsiooniprobleemiga ja me peame paremini selgitama olukorda rahvale või on probleemid siiski tõ tõesti tõelised? ma arvan, et me võime siin tuua mitmesuguseid nä näiteid. Te mainisite, härra Martines, ka Põhjamaade riikide parlamente. ma mõistan seda väga hästi, sellepärast et Skandinaavias oleme me ju kogenud seda, kuidas Euroopa Liit, meie arusaam Euroopa Liidust on langetanud otsuseid valdkondades, mis meie jaoks kuulus meie enda erapädevusse. Äh, Vaks, Vexholmi äh, otsus, Viking Line'iga seotud otsus äh, ja nii edasi ja nii edasi on toonud kaasa selle, et Taani, Rootsi, Soome streikimisega seotud õigusakte ja õiguseid on vähendatud äh, ja vähendatud märgatavalt. mitte keegi meie rahvast ei mõista, miks äh, Euroopa Liit peaks äh, meie streikimisõigusesse sekkuma kui me oleme selles osas kokku leppinud. meil on oma kollektiivlepingute süsteem, kus töövõtjad ja tööandjad on äh, leppinud küsimustes kokku, miks peab Euroopa Kohus äh, sekkuma sellistesse küsimustesse, Euroopa Kohus on otsustanud, et äh, meile, meie ei saa nõuda, et Poola töötajad, kes tulevad Taani, saaksid tasustatud samamoodi nagu Taani töötajad. kuidas saab Euroopa Kohus selliste asjade üle otsustada või veel üks näide? Euroopa Parlamendi roll selle näite puhul oli positiivne. komisjon otsustas, et äh, Euroopa Kohus otsustas nimekirjade kasuks, kus äh, partei nimekirjade osaks äh, lihamärgistuse osas ja komisjon surus seda kõigile peale. ja tänu Euroopa Parlamendile äh, saime me äh, selle asja pisut mahendada. aga need on ainult mõned näited selle kohta, millest on tekkinud rahva hulgas selline arusaam, et Euroopa Liit otsustab liiga palju ja ma arvan, et me ei saa tegelikult selle probleemi puhul midagi ette võtta, kui me ei arutle selle üle, miks rahval selline tunne on. see saab olema raske arutelu ja ma tean, kui oluline võiks, on arutleda selle üle, kas me peame AFCO-s koostööd tegema, COSAC-is koos tegema ja kuidas, aga ma arvan, et selleks, et probleemi lahendada, peame me tungima probleemi juurde, aitäh suur tänu, härra Sanderkaard ja järgmisena saab sõna härra Rangel. suur tänu, härra esimees ma kuulasin teid äärmiselt hoolikalt, härra Martines, ja mul on väga hea meel teie sõnu kuulda kuid tahaksin tsiteerida piiblit, ei ole midagi uut päikese all, sellepärast et pärast Lissaboni lepingu ratifitseerimist oleme me siis viimase aasta jooksul oleme me näinud seda, et poliitilised suhted rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel on rajanemas justkui mingisugusel põhiseaduslikul armukadedusel, mida ma üritan öelda? ma olen täiesti veendunud et rahvusparlamentide suhtumise puhul on tegemist mm, perspektiivi veaga. me ei peaks äh, põrkuma tagasi nende tugevate sõnade eest, tegemist on veaga. ma nimelt arvan samuti, et äh, nõukogu läbi selle, et need äh, valitsused, kellel on ka koduriigis parlamentides enamused, üritavad veenda siis neid rahvusparlamente selles, et pärast Lissaboni lepingut kaovad nad, äh, kaotavad nad mõned oma pädevustest ja osa oma võimust ja et, et need pädevused ja võim läheb siis üle Euroopa Parlamendile ja huvitav on siinkohal näha, kuidas see argument mida ma olen kuulnud ka Rahvapartei juhatuses istudes. ma olen tuhandeid kordi kuulnud ühte ja sedasama, et nemad hoiavad nõukogu kontrolli all. ma ei ole mitte ainult Martines Martinese seisukohtadega nõus, vaid olles ise endine parlamendiliige kodus ja olles olnud seal ka fraktsiooni esimees, on mul selge kogemus, et ega neid valitsusi ei olegi nii lihtne korra öö, öö, hoida kontrolli all, aga ega selles ei olegi asi, asi on selles, et rahvusparlamendid ei suuda ju mitte kuidagi kontrollida ülejäänud kahtekümmet kuut valitsust, kes istuvad nõukogus, selles on see probleem. Nad lihtsalt ei saa ja ometigi äh, kontrollida parlamendi seisukohti, välja arvatud juhul, kui kehtib ühehäälsus. siis ilmselt jah. kui nad tahavad mida maha hääletada ju ei hääletada teistmoodi enamusest, suudavad nad kontrollida nõukogu otsuseid, aga muidu neil ei ole mitte mingisugust sellist võimu, sest et ega nad ei kontrolli ju nõukogus toimuvat. Nendel on kontroll ehk ühe valitsuse üle mitte kahekümne seitsme üle. ja sellepärast ongi meil vaja Euroopa tasandil tagada kontroll nii komisjoni üle ja teistpidi siis ka nõukogu poliitiliste otsuste üle. mõneti ma muidugi olen nõus sellega, mida ütles äh, meie kolleeg Messerschmidt. Äh, härra Messerschmidt nimelt ütles, et eriti just nimelt COSAC-is, kui kakskümmend seitse on koos, siis ei ole sugugi lihtne seda seisukohta kaitsta avatult ilma kartmata, et võivad, võib tekkida mm, arusaamatus. aga minu enda kogemus on näidanud seda, et me peaksime võib-olla edasi arendama ka suhteid Euroopa Parlamendi ja iga rahvusparlamendi vahel. härra Martines Martines väga novaatorlikul viisil eh, selgitas siin eh, rahvusparlamentide komplekssust, sellepärast et isegi nendes eh, riikides, mis ei ole föderaalriigid, on olemas regionaalparlamendid ikkagi, millel on omad pädevused. minu meelest me peaksime tõesti kõikide parlamentidega otsesuhted paika panema alles hiljuti käisime delegatsiooniga, mida juhtis meie esimees härra Kasiini Londonis tegemist oli aruteludega äärmiselt delikaatsel, delikaatsel teemal, nimelt äh, siis eelnõu, seaduseelnõu Euroopa piirangute osades ja seal oli, tunnetasin ma selgelt, et tegelikult äh, meie arvamus võeti seal äh, hea meelega vastu, ega nad äh, ei pidanudki seda ettepanekut järgima, aga nad olid väga avatud, nad olid vastuvõtlikud. ja ma arvan küll, et sellised bilateraalsed suhted võiksid olla kasulikud Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamendi vahel, iga üksiku vahel, mitte me ei näeks neid pidevalt kogu aeg ühtse tervikuna nii et peaksime minu meelest tegema küll jõupingutusi, et, et toestada seda bilateraalset suhet, see on ju lihtsam, lihtsam selgitada asju öö, niimoodi, kui äh, toimuvad sellised üksikud vestlused. mõlemal osapoolel on aega armu, argumente esitada ja ei, ei ole see võib-olla siis tulevikus enam nii, et keegi võtab seal juhi positsiooni, näiteks nagu soomlased seda nüüd tegid ja teised hakkavad siis võidujooksu pidama selle osas, et kes on ikkagi kõige suuremad natsionaalparlamentäärid. ja huvitav oli ehm, näha, et Lordide Koja Euroopa Asjade Komisjonis esitati meile küsimusi näiteks väga konkreetsetel teemadel üks nendest ka tõstatatud äh, Soome parlamendi poolt, nimelt siis raamkokkulepe Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel. ja et pärast mõningast arutelu ja tuleb tunnistada, et Lordide Koja liikmed olid väga hästi kursis Euroopa asjadega, ega see nii sage ei olegi, see suundub parla-, suhtub, sõltub parlamentidest ja sellest, kes seal istuvad, aga Lordide Koda küll oli täiesti akuraatne. ja pärast meie arutelu tekkis selline suhteliselt sõbralik õhkkond. ja nad olid valmis ka meie seisukohti arvesse võtma WTO küsimustes tuleb leida mingisugune institutsionaalne lahendus, nagu ka teiste rahvusvaheliste institutsioonide puhul. Äh, ma olen nõus härra Martines Martinese seisukohtadega. Äh, ma olen neid seisukohti kuulnud ka juba varem, äh, aga ma tõesti arvan, et meil me peaksime võtma sellise avalike suhete lähenemise ja, ja, ja kahepoolsed suhted üles ehitama Euroopa Parlamendi saadikuid võetakse kahepoolsetel kohtumistel vastu hoopis teistmoodi kui siis, kui tegemist on suure assambleega, kus kõik kakskümmend seitse parlamenti on esindatud. ma arvan, et see tuleb ette võtta kindlasti. ja kindlasti oleks see ju ometigi ka ennetav strateegia, sest et väga palju parlamentäär, kes on huvitatud Euroopa asjadest, ma arvan, et kui nad saavad täis informatsiooni, siis nad mõistagi jah, kujundavad välja oma seisukoha. see on täiesti normaalne ja mõistlik. kuid äh, ma arvan, et äh, siis oleks ka dialoog ilma igasuguste eelarvamusteta. ja lõpetuseks tahaksin ma öelda et nõukogu nendes küsimustes omab ilmselgelt väga suurt mõjuvõimu. mis iganes erakonnaga on siis tegemist ma olen näinud seda, kuidas see oli raamkokkuleppe arutelude ajal tõesti selge oli see, et rahvusparlamendidele edastati suisa väärinformatsiooni selles osas, mis toimub. Lordide kojas tuli see ka välja, sest kui ma hakkasin selgitama, nagu härra Kasiini ka juba ütles, et rahvusvahelises mõõtmes rääkides on ju Euroopa Parlament igal rindel tegelikult jäänud kaotajaks, asjad meie jaoks on jäänud täpselt samamoodi, samasuguseks, nagu olid nad enne raamkokkulepet, nii et äh, on küsimusi, kus midagi ei toimunud, teistes valdkondades küll edasiminek, aga aga jah, lordide koda jäi siis rahule nende selgitustega, et jah, tõesti midagi suurt äh, või määravat selle raamkokkuleppega nagu ei muutunud. nii et ma arvan, et see bilateraalne suhtumine, kus meie komisjon, AFCO komisjon on juba täna ära teinud väga suure töö erinevates pealinnades käies on kindlasti meil oma roll täita. sest et me oleme käinud Londonis ja Berliinis, vähemalt mina olen käinud nendes linnades teiega missioonil. kohtusime me just nimelt nende saadikutega, kes käivad COSAC-i kohtumistel sellepärast, et siis on meil võimalus nendega silmast silma rääkida. ja neile oma seisukohti selgitada. suur tänu, härra, selle optimismi eest. mõõdukas optimism, ütleb härra Bourgel, realistlik, Rangel, äh, realistlik härra esimees ütleb, et mõte on teiega täitsa ühes suunas, tuleb leida viis, kuidas äh, läbimurre saavutada, kuid eks õige on rõhutada ka seda, et ega kõik ei sõltu suurtest kohtumistest ja formaalsustest, järgmine kõneleja suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra Martinesele, aga tegemist on väga meeliköitva aruteluga olnud. minu meelest on siin tegemist võimuvõitlusega. see on ju asja iva. Euroopa Parlamendi äh, pädevus äh, tuleb otseselt valimistest ja ülejäänud osa Euroopa Liidu pädevusest aga legitimiseeritakse rahvusparlamentides ja, ja, ja valitsuste poolt läbi öö, äh, kodumaise poliitika ja siin on selge lõhe kahe vahel. ja nüüd see konflikt, millega me oleme täna silmitsi ja see on ju olnud ka tänase arutelu teemaks, et tunnustatakse seda, et Euroopa Parlamendi roll suureneb Lissaboni lepingu kohaselt, kuivõrd võimude jaotus on muutunud. niikaua, kuni Euroopa Parlament oli nõrk, võis teda ka eirata, ega me ei võtnud ka pooli ja, ja, ja meie kaal ei olnud eriti suur. vähemalt mulle on küll jäänud selline mulje, et rahvusparlamendid tänaseks on aga äh, silmad avanud ja näevad, et nendel on äh, üsna selge uus rivaal. ja kui minu analüüs peaks nüüd olema õige, siis Kosak on ainult sümptom ja, ja haigus tegelikult äh, lasub kuskil sügavamal ja ega ei ole võib-olla üldsegi halb, et Koosakist nüüd see asi on esile kerkinud, kuivõrd Koosak on kindlasti foorum, milles on võimalik nii mõndagi arutada. kuigi olen nõus ka sellega, et loomulikult on tegemist, nii nagu paljud on öelnud, ainult öö, äh, esimese kohaga. Äh, väga paljude Euroopa vaat-, äh, valijate jaoks, aga ka rahvusparlamentide jaoks äh, oleme me suhteliselt selline tundmatu äh, üksus, nad ei lihtsalt ei tea, mis me teeme, minu kogemus Ungaris on seda näidanud, erinevate delegatsioonide läbi oleme me näinud sellist uudishimu meie suhtes, et, et mis loomad te siis olete ja mida te seal Brüsselis teete. ja väga paljud parlamentäärid valitsuste toetusel on otsustanud, et Euroopa Parlament on nüüd aga astunud üle oma legitiimsetest piiridest. jah, selline suhtumine on viga, aga sellest tuleb rääkida, sellepärast et siia ongi see koer maetud. loomulikult ega need piirid ei ole väga selge, et äh, nad on suht-koht hägused ja üldiselt igasugustes poliitilistes protsessides see nii kipub olema. aga mida meil on vaja? ilmselgelt on vaja paremat kommunikatsioonipoliitikat, see on lahendus väga paljudele probleemide maailmas, kommunikatsiooni osas igalühel oma seisukohad, minul teatavad kõhklused, kuid tuleb kindlasti äh, aru saada sellest, et äh, teinekord äh, on informatsiooni ka liiga palju, kohalikud, regionaalsed, kohalikud parla-, äh, riiklikud parlamendi või, või mis iganes tasandil peavad läbi töötama liiga palju informatsiooni ja nad lihtsalt ei suuda seda teha ja sellepärast need kahepoolsed kohtumised ongi niivõrd tähtsad. ja minu meelest küll meie komisjon on piisavalt äh, seni võtnud samme kahepoolsete suhete ülesehitamiseks, ei ole ka põhjust äh, tulevikus äh, mitte rohkem teha, aga Londonis sai küll selgeks, äh, millises õhustikus see kohtumine toimus. ja veel üks mõte, võib-olla peaksime mõtlema, et mida parlamendi tasemel äh, Äh, saaksime me trio, e, siis troikas äh, rohkem ära teha, sellepärast et see on kindlasti olnud üks nendest valdkondadest, kus Euroopa Parlament on jäänud liiga äh, tahaplaanile. härra Roode, suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin kõigepealt soovida härra Martinesele palju õnne sünnipäevaks. Saksamaal üsna tihti peetakse selliseid arutelusid äh, regionaal- ja föderaalparlamentide vahel. et kas, kes vastutab selle või teise ees. aga minu meelest äh, parlamendid kohalikul tasandil ja regionaalparlamendid on ju ometigi äh, meie liitlased ja nende eest tuleb hoolt kanda, me peaksime välja töötama sellised mehhanismid, mis aitavad parandada viisi, kuidas me töötame. Saksamaal Bundestag lõi äh, oma esinduse siia Brüsselisse, esindab ta siin kõiki fraktsioone ja äh, riiklikud parlamendid teavad, et see on see koht, kus nad saavad ühenduse Brüsseliga, sellepärast et äh, mitte lihtne ei ole nendel endal kokku koguda kõik, kogu vajalikku informatsiooni ja sellepärast ongi läinud siis äh, Rahvusparlamendi parlamentäärid kohtusse Saksamaal selleks, et äh, esitada kaebus Lissaboni lepingu vastu ja põhiseaduskohus ütles, et Lissaboni lepingute tõlgendusega ei ole tagatud parlamentääride kaasatus. rakendus kohalikul tasandil väärib parlamentääride osalust ja seda ei ole praegu tagatud. meie peaksime välja töötama sellised instrumendid, mis tagaksid koostöö, seda tuleb teha ka kõikides eh, liikmesriikide pealinnades ja küsimus ongi minu meelest eh, siin nüüd eesistujariigile, et milliseid kontaktpunkte on meil siis välja pakkuda kui näiteks mõni rahvusparlamendi saadik tegeleb ühe või teise teemaga, kuidas meie omalt poolt saaksime teda tema töös ho-, öö, eh, aidata, kuidas tal oleks võimalik näiteks samal teemal tööd tegeva raportööriga Euroopa Parlamendist kontakti saada, kas meil ei võiks olla mingisugust kontaktpunkti ja siis kohtulahendid, härra Sondergaard äh, nendest ka rääkis. tegelikult on ju alati äärmiselt negatiivne, kui, kui poliitika tegemine läheb üle kohtute kätesse. see tähendab seda, et kui nemad oma lahendi annavad, siis meil poliitikutena on liikumisruumi kindlasti vähem. ja seega ma arvan, et äh, me peaksime nägema rahvusparlamentides siiski oma liitlasi, me peaksime neid suhteid arendama erinevatel tasanditel edasi ja vaatame siis, kuhu, kuhu edasi liigume. nõukogus, olgem ausad on inimesi, kes äh, teavad väga hästi, kuidas asjad toimivad, kõike tehakse alati kinniste uste taga, üritavad leida Brüsselis kompromisse, näiteks põllumajandusküsimuste osas, lepivad kokku, et nad jäävad sinna, jäävad oma kompromisside juurde, minister läheb siis oma koju tagasi ja räägivad alati ühte ja sedasama juttu, et näed, et meil õnnestus siiski kõige hullem ära hoida ega selles ei ole mitte midagi üllatavat ju. nii et me peame välja mõtlema strateegia, millega me saaksime siis ka oma liitlastega pealinnades koostööd teha ja nendega võib-olla õiged kommunikatsioonikanalid paika saada. härra Cassini Berliinis käik võeti väga hästi vastu, kohtumine parlamentääridega läks ilusti ja minu meelest tuleks siit nüüd edasi minna ja miks mitte ka näiteks personali tasandil seda koostööd võib-olla natukene hoogustada. rahvusparlamendid võiksid siia saata näiteks oma assistendid ja võib-olla meie peaksime nad äh, avalisüli vastu võtma, õpetama neile, kuidas meie majas asjad käivad, kui, et äh, meiega on võimalus võtta ühendust. ja keelte osas ka meie siin töötame kahekümne kolmes keeles iga päev, kuid teinekord see tekitab teatavat ebakõla. aga minu meelest me peaksime koostööd tegema ka Rahvusparlamendi liikmetega. väga meeldib arutelu, jään huviga ootama, mis sellest kõigest tulevikus saab ja tahaksin kindlasti omalt poolt ka panuse anda asjade parandamisesse. minu meelest parlament oleks kindlasti tugevam ja Euroopa demokraatia ka tugevam, kui me sellise koalitsiooni oma loomulike liitlastega looksime. suur tänu. härra Messerschmidt, tulete äkki minu asemel siia juhataja toolile kõigepealt? yes, yes, of course. Mr Duff, you have the floor. härra Duff saab järgmisena sõna. ei, siiski. proua Tain um,. Herr Martinez, auch von mir noch herzliche Glückwünsche zum Geburtstag nachträglich. härra Martinez, ka minu poolt õnnitlused sünnipäeva puhul ja ma tahaksin tänada, et nii siiralt esinesite, olite nii avatud ja viisite meid olukorraga kurssi kõigepealt, mis puudutab äh, need kahte küsimust, siis ma arvan, et äh, see on kulude kokkuhoiu küsimus. ja sellega on seotud äh, ja selle üle arutletakse, meie rahvas räägib sellest, et et kasutatakse palju keeli, on kaks asukoht Euroopa Parlamendil ja nii edasi ja nii edasi, ma arvan, et äh, igasugused äh, kulude näitajate kasvud eelarvetes, äh, kui neid kõrvutada kärbetega liikmesriikide eelarvetes, valmistavad muret meie kodanikele. ja siis rahvusparlamendid versus Euroopa Parlament ja ma arvan, et Euroopas üldiselt on praegu märgata natsionalistlikke tendentse, lähimuspõhimõte on väga oluline meie jaoks ja üks meie ministreid Saksamaal on, ütles parlamendi liikmetele, et Euroopa Parlamendil tuleb lasta ka tööd teha. üleüldiselt äh, võib öelda, et rahvusparlamendid tunnevad muret, mitte et äh, nad peaks meid konkurentideks aga nad tunnevad muret iseäranis majanduse juhtimisega seoses, inimesed kardavad arenguid ja ja nad leiavad, et kõik toimub liiga kiiresti nende ümber. me peame aga sellesse tõsiselt suhtuma. meil ei, meil ei ole õnnestunud alati oma liikmesriikide ajakirjanduses olla nähtavad, vähemalt mitte nii nähtavad, kui meie homoloogid liikmesriikide parlamentides ja ma arvan, et meie suhted liikmesriikide parlamentidega on olulised, nii nagu on igasugused suhted kõikidel tasanditel. ja komisjoni esindajad, volinikud võivad käia kõikides liikmesriikides, kuid tahaksin siinkohal öelda, et äh, härra Rehn rääkis hiljuti Saksa Bundestagi ees ja see oli esimene volinik, kes esines Bundestagi ees viimase viie aasta jooksul. ja ta aitas mitmesuguseid arusaamatusi kõrvaldada oma sõnavõttude käigus, nii et ma arvan, et me peaksime tänama teda selle külaskäigu eest ja võib-olla mõtlema, kuidas me saaksime innustada liikmesri-, Euroopa tasandi poliitikuid rohkem liikmesriikide parlamente külastama. ja, ja iseäranis olulised võiksid olla külaskäigud siis, kui inimestel on mingid tõsised, iseäranis suured mured, nagu näiteks Saksamaa rahvale, kus nad leiavad, kes tunnevad muret oma majandusliku olukorra, majanduskriisi tagajärgede ja nii edasi põhjust. härra Tahv, viimane sõnasoovija härra esimees, suur tänu. ja ma pean vabandama Miguel Martinese eest, et ma ei saanud koosoleku alguses kohal olla, kuid me oleme rääkinud nendest küsimustest edasi ja tagasi ja ma mõistan olukorda täielikult ja olen teiega üldiselt nõus. tahaksin tänada neid parlamendisaadikuid, kes käisid Westministris äh, neljapäeval, ma loodan, et äh, see kogemus ei olnud teie jaoks liiga traumaatiline. tegemist oli äärmiselt huvitava päevaga. kuid see näitas ka, kui suur on lõhe meie vahel. Westministri parlament ja Euroopa Parlament äh, liiguvad erinevatel orbiitidel, mis äh, ja võivad ebaõnnestunud juhuse tõttu ka kokku põrgata, kuid äh, me oma olemuselt ei suuda teha koostööd, teineteist täiendada, nii nagu me tegelikult peaksime ja kõikides meie, kõikide meie poliitiliste erakondade puhul võib täheldada üha suurenevaid lõhesid Euroopa parlamentaarse tasandi ja Euroopa parlamentaarse klassi ja liikmesriikide parlamentaarsete poliitikute vahel. ma leian, et tegemist on tõsise poliitilise probleemiga Euroopa Liidus, mis, millega üritan ka tegeleda ma olen käsitlenud seda oma valimisfoorumi ettepanekutes ja neist räägime ka hiljem ja ka komisjoni kohtumistel. liikmesriikide puhul võib tähistada mitmesuguseid äh, otsuseid, mis on langetatud äh, teadmatusest Euroopa integratsiooniprotsessist ja Budapestis olime näiteks selle tunnistajateks. ja ka Saksamaalt Saksa Bundestag ja Ühendkuningriigis võib ka tuua mitmeid näiteid. nagu te teate, on Ühendkuningriigis arutelul parlamendis praegusel hetkel Euroopa Liidu seaduseelnõu ja selle seaduseelnõu kohaselt nõutakse rahvahääletust peaaegu igasugused aluslepinguliste muudatuste puhul või põhiseaduslike arengute puhul Euroopa Liidus. ja pikemaajaline tagajärg selle seaduse vastuvõtmise puhul saab Ühendkuningriigist otse kui assotsieerunud teisejärguline Euroopa Liidu liige ja teised liikmesriigid üritavad äh, Ühendkuningriigi vetost äh, kuidagi mööda minna. ja ma arvan, et me peame selle üle mõtlema ja plaanima mingisugust vastureaktsiooni, vasturünnakut äh, Briti otsusele muuta Euroopa Liidu ratifitseerimisprotseduure Ühendkuningriigi ratifitseerimismenetlust kõikide Euroopa Liidu lepinguliste arengutega seoses. ma arvan, et igal juhul tuleb meil teha rohkem kui varem. ma tean, et see on üsnagi aeganõudev, kuid äh, me peame siiski liikmesriikide parlamentides, liikmesriikide pealinnadesse minema rohkem kui varem me ei saa suhelda omavahel ainult selliste foorumite kaudu nagu COSAC. COSAC ei võimalda meil liikmesriikide parlamentide esindajatega piisaval määral kohtuda. me peame minema koha peale. ja ma arvan, et Lissaboni leppe järgmiseks proovikiviks on eelarvefoorum ja mitmeaastase finantsraamistiku kujundamine, oma ressursside küsimuse reform. Nendes küsimustes me ei saavuta aga edu, kui Euroopa Parlamendi huvid on vastuolus liikmes äh, riikide esindajate huvidega, nõukogu esindajatega, iseäranis äh, ajal, mil komisjon on sellistes äh, küsimustes üsnagi oportunistliku lähenemisega, mis on üsnagi julge ja arukas strateegia ma arvan, et me peaksime tegema ettepaneku eelarvekonverentsi korraldamise kohta või finantsteemalise konverentsi korraldamise kohta, kus osaleksid Euroopa Parlamendi saadikud ja liikmesriikide parlamentide liikmed. ma arvan, et see võiks olla üks osa Brock-Gualtieri raportist, mis käsitleb äh, artiklit sada kolmkümmend kuus meie Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse kohta, siis äh, Euroopa Liidu Belgia eesistuja lubas teha ettepaneku välis- ja julgeolekupoliitika koostöö kohta. loodan, et äh, vähemalt midagigi kasulikku sellest äh, ettepanekust sellest tööst ka kujuneb. suur tänu, härra Tähva. ja järgmine kord kohtume Cambridge'i matemaatikutega, kes on äh, tähtsad Euroopa kui ka maailma jaoks. ja mina sellel kohtumisel osal ei osalenud, aga nüüd annan sõna härra Martinesele, et ta saaks vastata kõikidele neile ettepanekutele, kommentaaridele, mille olete esitanud. suur tänu, härra esimees. katsun teha lühidalt. tegemist on äärmiselt olulise küsimusega, mis pakub meile kõigile huvi ma ei ole kunagi olnud äh, härra Kassini selle teie komisjoni liige, kuid äh, mul on väga hea meel olla siin ja kuulata kõiki neid arvukaid mõtteid, äh, arvamusi erinevate erakondade, fraktsioonide esindajate suust ja ma ütleks, et minu meelest oli tegemist väga muljetavaldava arvamuste vahetusega, nagu öeldes, öeldud, ma ei käi siin komisjonis sageli, kuid pean tunnistama, et üksmeel ka, mis valitses teie kolleegide hulgas, oli märkimisväärselt suurem, kui olin osanud arvata. väga paljude saadikute kommentaaridest koorus välja mitmeid asjaolusid, mis kattusid teiste kõnelejate omadega COSAC, kus on esindajad liikmesriikide parlamentide esindajad ja Euroopa parlamentide esindajad on ainult jäämäe tipuks. oli üks korduv mõte. kui tegemist oleks ainult ühekordsete vastuoludega, siis võiksime selle probleemi kiiresti lahendada, aga teil on õigus tegemist on üldise ebakõlaga meie toimimises, meie liidu toimimises, tegemist on märgiga märksa tõsisematest probleemidest. ja ma arvan, et kohalviibijad, viibivad kolleegid on kõik teadlikud sellest, et olukord on tõesti tõsine. härra Guerrero mainis erinevaid nähtusi, mis kerkivad äh, esile Euroopa parlamentide ja liikmesriikide parlamentide töös ja tekitavad probleemi. ma olen nõus kõigi nende probleemidega, mida on siin loetletud. kuid me peame kõiki neid probleeme vaatama üldises kontekstis ja selleks kontekstis on usalduse ja looduse, lootuse puudumine meie Mandri-Euroopa integratsiooniprotsessis. ja selline usaldus, lootus on eluliselt oluline, kui me tahame, et Euroopa mõte edasi arendab, areneb, Euroopa rahvas saavutab edu, on äh, mitmes, on mitmeid inimesi, kes äh, on äh, iseenesest Euroopa sõbralikud, aga meie toetame Euroopa mõtet just sellepärast, et me usume, et Euroopa rahvaste edu üleilmastunud mitmepoolses maailmas, polariseerunud maailmas on tagatud ainult siis, kui meie riigid toimivad suuremates riikide üksustes. kui riik, võtame näiteks minu puhul äh, Hispaania, tegutseb üksi või Taani või Ungari tegutsevad üksi või isegi Saksamaa, kui Saksamaa jääb üksinda, siis pole neil riikidel vähimatki võimalust kaitsta eurooplaste huve ja tagada Äh, rahu, stabiilsust, majandusjuhtimist, äh, põhimõtteid, äh, mis jääksid püsima. ja seetõttu me peame tõsiste probleemidega silmitsi seisma. ma pean tunnistama, et ma lihtsalt ei mõista kaasa mõningaid oma, meie, oma kaaseuurooplastest, mitte see ei häiri mind, et nad ei usu nendesse projektidesse, millesse mina usun, aga nad paistavad uskuvat, et kui äh, nende oma riik või nende oma piirkond mõnikord tegutseks üksinda omapäi, siis suudaksid nad kaitsta oma äh, kodanike huvi paremini. ma lihtsalt äh, ei mõista, kuidas keegi võib üldse sellistesse mõtetesse uskuda. vaadake Hiinat, vaadake Brasiiliat, vaadake Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriike näiteks. ja kuidas võiks keegi arvata, et Luksemburg suudaks saavutada edu oma kodanikele ja teenida oma kodanike huve, ignoreerides kogu ülejäänud Euroopat. aga läheme edasi. ma arvan, et me kõik oleme nõus selles osas, et tegemist ei ole mitte ühekordse probleemiga, vaid sümptomiga märksa tõsisemast mis, mis viitab märksa tõsisemale probleemile, märksa laiapõhjalisemale probleemile. kõik saadikud ma-, mainisid seda, äh, kuidas, kui puudulik on meie kommunikatsioon ja millised ebakõlad äh, jõuavad meie, meie rahva, meie liikmesriikide parlamentidele, meie rahvas ei tea, mida me siin teeme ka ja, ja rääk-, ja isegi tuleb tunnistada, meie liikmesriikide parlamentide saadikud ei tea, mida me teeme, isegi mitte meie oma erakondade liikmed. ja iga päev võib tuua näiteid sellest, kuidas meie enda poliitiliste perede liikmed ei tea, mida me siin teeme liikmesriikides. ja see teadmatus võib tekitada mitmeid raskusi ja me ei saa seda kuidagi, sellest kuidagi mööda vaadata. me peame pingutama mõned äh, ütlevad, et me peaksime suutma need probleemid lahendada, kasutades oma poliitilisi peresid abivahendina. näiteks minu sotsiaaldemokraadid või Euroopa Sotsiaaldemokraatide Liit, me võiksime me teha midagi äh, ühiselt, äh, Rahvapartei võiks kasutada oma kanaleid, Rohelised ja nii edasi ja nii edasi ja me peaksime looma kommunikatsioonikanalid, mis toimivad piisavalt hästi, nii et meie kolleegid samadest poliitilistest peredest meie liikmesriikidest vähemalt teaksid, mis siin toimub. aga ma arvan, et Euroopa Parlament kulutab äh, kommunikatsioonipoliitikale rikkalikult vahendeid ja me saame oma raha eest üha vähem selles valdkonnas. me püüame rakendada erinevaid mehhanisme, kuid ükskõik, mida me ka ei teeks, kodanike äh, arvamus meist ei parane ja vähe sellest, äh, nad, nende teavitatus sellest, mida me teeme Euroopa Parlamendis ja isegi Euroopa Liidus ei paranda, parane. nii et järelikult äh, oleme me teinud oma suhetes vigu, kuskil oleme me mööda pannud. me oleme olnud kas liiga üleolevad või äh, jätnud mulje, et meie käsutuses on äh, üüratud ressursid või midagi muud, kuskil peab kurja juur peituma. muidu ei ole võimalik olukorda seletada, mina isiklikult varem polnud teadlik sellest, millise kadedusega meisse suhtutakse sageli. härra Messerschmitti kommentaarid olid üsna tõsised, härra Messerschmittil on õigus, tal on õigus, kui ta ütleb, et me peame rääkima, me peame algatama dialoogi ja me peame tegema seda nii et me läheme ilma eelarvamusteta nendesse äh, aruteludesse. aga mis puudutab meie koostööstruktuuri, koostöövalemit, siis äh, leian ma, et me võiksime jätta näiteks COSAC-i nii, nagu see on, me võime pisut ratsionaliseerida selle tööd, aga selle töö võiks siiski jätkuda ja siis välispoliitika ja julgeolekupoliitika küsimustes, nagu Andrew Duffki viitas, võiksime valida erinevate variantide vahel, üks variant oleks vaadata, kas meil on võimalik ja kuidas meil on võimalik äh, luua mingi uus mehhanism äh, nii, et laua taga ei oleks üks isik äh, neljakümne teise poole esindaja vastas, midagi rohkem tasakaalustatud võiks olla või teine võimalus, võimaldada liikmesriikide parlamentidel kohtuda ja omavahel kokkulepe saavutada omaenda sisearutelusid pidada, otsustada, vaielda ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, nii nagu meiegi omalt poolt teeme, siis võiksime tulla kokku ühe läbirääkimiste laua taha. ja nagu võrdne võrdsega kohtuda ja ühiselt vaadata, mida siis edasi teha, teha seda avatuse vaimus, kandes hoolt mõlema poole huvide eest aga me ei saa jääda selliste struktuuride juurde, kus Euroopa Parlament äh, peab vastama neljakümnele ja mõnikord isegi rohkemale seisukohale. ma siin ei mõtle, et me peaksime hakkama rakendama mingisugust sensorlust äh, või seadma piire aruteludele, sugugi mitte. härra Sõnakao tõstatas ka ühe tõsise probleemi Äh, kommunikatsiooni puudujäägid äh, ja mina võib-olla ütleks isegi hariduse äh, puudujäägid. meil puuduvad organisatsioonid, kes meie koolide õppekavadesse tooksid ka Euroopa teemasid ja, ja see on küll üks pikemaajalisem ülesanne Teil on õigus, kui ütlesite, et see vastuvanu, millega me peame silmitsi seisma, küsimustes, mis on vastuolus liikmesriikide huvidega muudavad olukorra veel keeru-, keerulisemaks. komisjon ei tee liikmesriikide kohta otsuseid, komisjon teeb ettepaneku, otsustajaks on nõukogu, mõnikord nõukogu ja Euroopa Parlament, tegelikult komisjon ei kirjuta midagi ette et äh, Hispaaniale, Taanile või kellelegi muule. ma olen kuulnud hispaanlasi ütlemas, et Euroopa Komisjon ja Brüssel on otsustanud, ei, ei äh, vastutus peab äh, olema siiski äh, nende inimeste õlule, kes äh, tegelikult võtavad vastu, tegelikult nõukogu ja ka parlament koostöös nendega võtavad vastu seadusi, mis mõjutavad Ühendkuningriigi, Hispaaniat, Taanit ja teisi Euroopa Liidu liikmesriike. ja järgmine kõneleja mainis, kui oluline on parem kommunikatsioon, parem, paremad teabekanalid liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi vahel. see oli kindlasti üks asjaolu, mida mainisid erinevad äh, saadikud. minu jaoks on oluline see, et äh, tegelikult äh, meie rollid on erinevad liikmesriikide parlamentides siin ja väga raske on leida kommunikatsiooni osas alati toimivat süsteemi. ja liikmesriigiti on parlamendid erinevad, Itaalia esindajate kogu, siis on Ühendkuningriigis lordide koda ja, ja, ja ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. ja Ühendkuningriigis võib-olla keskendutakse rohkem Euroopa Liidu äh, küsimustele kui mujal ja ärgem siis rääkigem, millised on erinevad süsteemid äh, Saksamaal, Eestis, Maltal või kuskil mujal. Äh, igal pool on süsteemid erinevalt üles ehitatud, meil ei saa olla üks püsiv süsteem liikmesriikidega suhtlemiseks on liikmesriikide parlamente, kellel puuduvad endal ressursid kommunikatsioonikanalite hooldamiseks nii-öelda. ja mina isiklikult olin ka üsna suure parlamendi, liikmesriigi parlamendi liige omal ajal ja meil puudusid ka ressursid selleks, et ennast Euroopa asjadega äh, täiel määral kursis hoida, härra Šeflin. Teie kommentaarid on alati põhjalikud. suur tänu nende tähelepanekute eest Teil on õigus. me, meie tegevus on jäänud tähelepanu alt kõrvale. meie tegevustest ei teavitata piisavalt, me saame seda olukorda muuta ainult siis, kui me oma kommunikatsioonipoliitikastesse asume tõsiselt suhtuma ja suudame võita enda poolele ka ajakirjanduse mulle meenub äh, hetk siin parlamendis, kus üks meie kolleegidest tõusis püsti, et äh, sõna võtta ja tema seelik jäi tema istme külge kinni. ja põhimõtteliselt äh, seisis ta püsti aluspükste väel ja sellist asjaolu peeti ajakirjanike silmis märkimisväärsemalt olulisemaks kui kõiki muid asju, mis Euroopa Parlamendis toimuvad. <laughs> see, kui keegi seisab lihtsalt russikute väel mikrofoni ees see on kohutav. sellepärast, et äh, kohal on tõesti nagu Euroopa ajakirjanikud ja kas kõige olulisem asi tõesti on see, kui inimene seisab aluspesuväel. häbiväärne, eks ole? ajakirjanikud on ajakirjanikud ja ajakirjanikega peame tegema koostööd äh, iga päev. see on üsnagi murettekitav kas see tähendab seda, et me peaksime nüüd vait jääma? ei, me peaksime lihtsalt tõsisemalt edasi töötama, tegema veel rohkem tööd. uued liikmesriigid, vanad liikmesriigid, kõik, kõikide arvamused on olulised, olulised meie jaoks ja väga hea, et Budapesti seisukohti meile tutvustasite ja tegelikult äh, tuli üsna selgelt välja, et äh, Ungariga seotud probleemid äh, ei olegi nii kaugel Saksamaa, Prantsusmaa ja teistega seotud probleemidega, otse vastupidi, siis oma vastutust tuleb tõsiselt võtta ja paljud kolleegid seda alati ei tee, see pakub mulle öö, huvi, Saksamaa peaks olema tegelikult palju meie ülejäänute jaoks eeskujuks. Nad suudavad näidata, kuidas riigid, kus demokraatia traditsioonid on hästi juurdunud, toimivad paremini, suudavad toime tulla liidrirolliga, mis neil on olnud Euroopa integratsiooniprotsessis ja nii edasi. mida teeb Saksamaa selleks, et Äh, meie igapäevaelu Euroopa dimensioon äh, kanduks äh, edasi ka kohaliku tasandi ja piirkondliku tasandi ja ametivõimudeni ja rahvani. ma arvan, et me peaksime vaatama läbi meie programmid seoses külastajate gruppidega. siin on mitmesuguseid erinevaid tutvustusprogramme külastajate gruppidele kus kiiresti käiakse ühest ruumist teise, näidatakse, näete, siin on üks koosolekuruum, siin on täiskogu saal ja nii edasi ja nii edasi, ja me ei kasuta seda võimalust piisavalt ära selleks, et tagada, et inimesed, kes äh, tõesti tulevad Euroopa Parlamenti vaatama, äh, pärast äh, oskaksid tutvustada ja rääkida teistele inimestele sellest, mida nad on näinud, pole mingisugust kasu, kui siin on lihtsalt rühm pensionäre, üliõpilasi, koolilapsi, kes läbivad standardprogrammi ja külaskäigu paari äh, tunni jooksul inimesed võiksid jääda siia terveks päevaks, tutvuda täielikult meie töökorraga, meie, meie ülesannetega, et nad saaksid edasi anda seda informatsiooni, jagada seda teistega, kui nad tagasi kodu, koju pöörduvad. ma teen. proua Tein äh,, tahaksin äh, avaldada tunnustust proua Kohmeriinile tehtud töö eest, tema panus on tõesti olnud äärmiselt äh, väärtuslik. ja mis puudutab keelte küsimust, siis ma olen veendunud, et mitte ükski meie kolleegidest, parlamentide kolleegidest ja mitte keegi siin ei suuda täpselt öelda, kui palju mitmekeelsus äh, maksab Euroopa Liidus. inimesed räägivad sellest, äh, nendest kuludest palju, räägitakse, kui palju täpselt läheb maksma igale kodanikule see, et Euroopa Liit, äh, Euroopa Liidus suudame lugeda kõiki tekste oma liikmesriigi oma keeles, kui palju see läheb maksma kõigile kodanikele eraldi, et meil on äh, valitud äh, saadikud, äh, ja inimesed valivad oma esindajad mitte sellepärast, et nad räägivad ühte, kahte või kolme keelt, vaid sellepärast, et nad on ära teeninud oma kaaskodanike usalduse ja kaaskodanikud usaldavad neid oma huvide eest võitlema ja võib-olla need inimesed, kes valitakse rahvast esindama, ei oska midagi, mingisugust muud keelt kui oma enda emakeelt. kõik kulud, mis on seotud äh, tõlkimisega kõikides Euroopa Liidu institutsioonides, äh, tegelikult äh, kokkuvõttes tähendavad ühte odavat tassikest kohvi meie kodanike kuludes see maksab üks euro neile aastas. ma ei tea, kas euro eest üldse kohvi saabki, Hispaanias äh, tuleb, äh, peaks küll tõsiselt pingutama, et ühe euro eest kohvitassi kätte saada. kakskümmend kolm keelt Euroopa äh, Liidus, kõik loomulikult maksavad, kõik asjad maksavad. aga see maksab ühe euro kodaniku kohta aastas minu meelest on see äärmiselt odav. loomulikult, kui arveid, arve, arvudega mängida teistmoodi ja öelda, et see läheb maksma äh, viissada miljonit eurot või nelisada seitsekümmend miljonit eurot, siis on äh, arvud üsna suured ja, ja kohutavad võib-olla natukene, aga tegelikult läheb see maksma ühe euro iga kodaniku kohta aastas ja selle eest me võidame päris palju, inimesed ei saa rääk-. ja kui me tahame, et kõik inimesed kuulaksid oma keeles ja saaksid täpselt aru, siis on see hästi välja antud raha tegemist ei ole tegemist on äärmiselt olulise küsimusega ideoloogiliselt, põhimõtteliselt. ja siinkohal ma tõesti tean, millest ma räägin. ja räägin siin äh, tasakaalustatult, rahulikult. Äh, teie kommentaarid olid äh, märkimist, märkimist väärt võib-olla ma ennem pole selgelt öelnud, aga väga oluline on volinikud ja võib-olla mõned teised kõrgemad asendajad, ametnikud külastavad ka rahvusparlamente, nad käivad siin äh, ja oluline on ka see, et nad läheksid liikmesriikidele koha peale, see on kindlasti mõte, mis väärib äh, edasiandmist. kui volinik näiteks läheb Bundestagi, keegi siin ütles, et äh, eelmine volinik käis Bundestagi ees kõnelemas viis aastat tagasi, see üllatab mind, ma eeldasin, et nad käivad Bundestagis sagedamini, kuid äh, mind ei üllataks, kui äh, volinik käiks rahvusparlamendis Äh, ükskõik millises riigis kohtumas äh, rahvusparlamentide liikmetega, äh, viiekümne inimesega näiteks, aga võib ka tulla ette, et kohale tuleb ainult paar inimest, sellepärast et rahvusparlamenti liikmetel on ka käed tööd täis ja nad lihtsalt ei, ei leia aega, et tulla volinikuga kohtumisele. me tunneme seda ka oma igapäevatööst ja meie koosolekud on ka sageli inimestest tühjad ja mis puudutab härra Tafi sõnavõttu, siis äh, loomulikult me oleme äh, suures osas äh, ühel meelel. tegemist oli oluliste ettepanekutega, mille osas me peame kiiresti tegutsema. mis puudutab finantsperspektiivi ja liikmesriikide parlamentide panust, rahva, Euroopa parlamentide, parlamendi panust, siis see on äärmiselt oluline ja oleks tore, kui me suudaksime nüüd unustada viimaste kuude pinged ja mured ja asuda arutlema äh, lõõgastunult, äh, kasutades kõiki käe, kõiki äh, arvulisi näitajaid ja materjali, mis on meie kättesaadavuses, ma arvan, et härra Tahv, selle me peaksime tõesti äh, selle mõtte me peaksime tõesti ellu viima, tegemist on äärmiselt olulise algatusega, mis äh, väärib oma õiget foorumit. suur tänu teile kõigile, suur tänu teie kannatlikkuse eest, te olete olnud nagu Hiob. jah, äh, ma ise olen rohkem Uue Testamendi mees ja aga igal juhul äh, teie äh, kannatlikkus, äh, härra esimees, on olnud üsnagi imetlusväärne Te olete pärit Firenzest äh, ja see ei ole mitte meie klassikaline ettekujutus firenzelasest, aga loodetavasti suur tänu veel kord ja loodetavasti äh, jätkame oma kohtumisi loomulikult härra Duff teiega, sellepärast et äh, me peame rääkima ka Belgia parlamendi rolli üle, kui me vaatame läbi selle Belgia parlamendi dokumendi, vaatame, kas me peame muutma seda dokumenti dokumenti, mis käsitleb Euroopa välispoliitikat, Euroopa kaitse- ja julgeolekupoliitikat. mul on väga hea meel olnud äh, esineda teie komisjoni ees, aitäh! palju tänu ka teile! ütleb esimees, ähm, teid on alati väga meeldiv kuulata, sest te räägite nii kirglikult ähm, kõikidest äh, nendest Euroopa küsimustest millel on ähm, väga sügavad juured, juured, mis peituvad loomulikult ähm, väga õnnetus Euroopa minevikus, millest me oleme püüdnud üle saada, selleks, et üles ehitada lõpuks rahumeelne Euroopa, mis jääks ka rahulikuks, kus valitseks rahu, see on loomulikult retoorika, aga selle taga on väga palju. seega veel kord palju tänu teile ja peatse kohtumiseni! Adesso noi abbiamo ancora eh... aga nüüd on meil veel paar päevakorrapunkti, mida meil täna tuleb arutada. kõigepealt eh, minu enda raport, mis puudutab artiklit viiskümmend üks eh, kodukorra eeskirja viiskümmend üks, aga ma usun, et meil on vaja natukene aega selleks, et eh, seda teemat arutada ja täna me peaksime veel arutama siis äh, eeskirjade muudatusi ning äh, rääkida ka äh, kodanike algatuse küsimusest, kui te olete nõus. jah, olete. proua Kurmai tegeleb selle küsimusega, aga ta ei saanud täna kohale tulla äh, kuna ta tegeleb muude küsimustega hetkel ja seetõttu ta palus minul tutvustada muudatust ehk viga, mis on äh, sisse lipsanud kodanikualgatuse küsimusse. viga on siis sisse lipsanud äh, see seaduseelnõu teksti ning tundub, et on äh, tehtud viga, mis tähendab, et Koreperis, Koreperi kokkulepe ei kehti ning tundub, et see kolmeaastane periood peaks algama kuupäevast, mil jõustub algatus ehk kolm aastat pärast seda, kui on jõustunud algatus. tegemist on muudatusega, muudatusettepanekuga, mille te ise, esimees, esitasite, teie tegite ettepaneku, et tegelik kohaldamine lükkuks kaheteistkümne kuu jooksul edasi, mille jooksul liikmesriigid saavad vastu võtta kõik vajalikud otsused selleks, et protsess sujuks hästi. seega meil on vaja nelja aastat pärast jõustumist, mitte kolme aastat. ning meil tuleb nüüd langetada komisjonis vastav otsus, mis tuleb e, edasi kinnitada täiskogu ees, mis tähendab omakorda seda, et kui nõukogu võtab vastu otsusse e, viia sisse e, muudatus eeldatavasti neljateistkümnendal veebruaril Äh, siis on meil vaja äh, vastav muudatus sisse viia proua Kurmai ettepanekul ning me võime lähtuda menetlusest äh, vastavalt eeskirjaga kaks üks kuus. palju tänu teile selle eest, selgus mõttes, nii nagu ma alguses ütlesin, täna õhtul pidime tegelema küsimust ka küsimusega päevakorrapunktiga number viis, mis jäi ära ja pärast seda pidime tegelema siis kodanikualgatuse küsimusega. proua Kurmai oli nõus, et me ähm, arutame seda küsimust ilma temata täna siin, te nüüd selgitasite, mis on asja taga ähm, ja langetame siis otsuse, mida asjaga teha, ma usun, et me kõik oleme aru saanud, et et siis on lipsanud viga, me oleme, jõudsime omavahel kokkuleppele ja jõudsime kokkuleppele ka teiste inst-, institutsioonidega, nii et selles mõttes meil on konsensus olemas. aga ma ei tea, kuidas me asja lahendame, kas me äh, hääletame, härra Tšahh, palun. ma usun, et enne, kui me läheme äh, muudatusettepaneku hääletamise juurde tahaksime seda ettepanekut kirjalikult näha. võib-olla me võiksime arutada homme hommikul seda küsimust koordinaatorite koosolekul. kahjuks täna teksti minu ees ei ole ja, ja ausalt öeldes enne, kui mina olen valmis hääletama, ma tahaksin seda teksti kirjalikult näha. punkt üksteist Eh, te leiate selle oma eh, dokumentide eh, seast, punkt üksteist, Andrew Duff ütleb, jah, nüüd on mul tekst ees, lubage mul see nüüd läbi lugeda kõigepealt. üks asi, mida me võime teha, pakub välja esimees, on jätta teile natukene mõtlemisaega. asi on tegelikult väga lihtne. lubage mul see teile ette lugeda. kolm aastat aastat äh, pärast käesoleva määruse jõustumist asendatakse sõnadega kolm aastat pärast käesoleva määruse kohaldamist. nii et see jõustub äh, veebruaris, aga äh, tuleb jätta üks aasta enne seda, kui teda on võimalik otse kohaldada nii et kui keegi selle ettepaneku vastu ei ole, eh, siis eh, ma usun, et me võime lugeda selle paranduse kinnitatuks. jah, aitäh teile selle eest. millega me jõuame viienda eh, punkti juurde, see puudutab meie kodukorda ja te olete minu määranud raportööriks antud teemal. nagu te teate, Äh, artikkel viiskümmend üks näeb ette, et teatud konkreetsetel juhtudel võivad kaks või enam komisjoni äh, üheskoos esitada raporti täiskogule esmakordselt äh, esitati see ettepanek eelmise parlamendi koosseisu ajal ehm, härra Lainen, kes oli komis-, keskkonnakomisjoni esimees ehm, tol ajal, eh, vabandust, õigusasjade komisjoni esimees ja ka, ja keskkonnakomisjoni esimees eh, esitas teatud kõhklusi ning eh, tõstatas kolm küsimust, mille osas ta palus kindlaks määrata kas ähm, selline ühine töö, kus üheskoos erinevad komisjonid äh, koostavad raporti vastavalt artiklile viiskümmend üks, puudutab äh, vaid äh, esimese lugemise tavapärast menetlust või ka teist lugemist ning ta püüdis, ta palus kindlaks määrata küsimuse, et kas vastav meetod tähendab seda, et komisjoni pädevus äh, selles osas, et äh, komisjonil on õigus esitada täiskogule ähm, raporteid ja muudatusettepanekuid, et kas seda siis pädevust äh, kasutatakse samuti siis ühiselt ning kas seda on võimalik pikendada ka järgnevatele menetlusetappidele ning lisaks eh, nendele kolmele küsimusele vastavalt eh, kirjale, mida härra Lainen on saatnud, eh, on härra Lainen teinud ettepaneku see eeskiri läbi vaadata ning palunud kirjale vastata. ma olen teile juba omalt poolt töödokumendi esitanud ning olen teinud ettepaneku kohaliku eeskirja artiklit muuta, sest kui uuesti nüüd läbi vaadata see artikkel viiskümmend üks ruutli nelikümmend üheksa ja viiskümmend valguses, nii et kui äh, vaadata neid kolme artiklit üheskoos, siis artikkel viiskümmend üks ütleb, et need äh, kui on täidetud äh, artiklite äh, nelikümmend üheksa, viiskümmend ähm, sätteid, siis võib esimeste konverents otsustada, äh, et erinevad komisjonid nii-öelda koostavad ühise raporti. praeguse versiooni kohaselt, võttes arve, arvesse artikli nelikümmend üheksa, viiskümmend üks, ei ole päris selge, mida see artikkel ütleb siin võib esile kerkida sisi, sisulisi erinevusi ja äh, me peame asjad selgelt artiklites sätestama. artikkel nelikümmend üheksa puudutab tavapärast menetlust olukorda, kus rohkem kui üks komisjon äh, osaleb äh, teatud teema arutamisel ning ühele komisjonile ei anta ainupädevust, vaid pädevus tuleb jagada teiste komisjonidega hetkel toimub see arvamuste kaudu, mis saadetakse erinevatelt komisjonidelt juhtivale komisjonile. siiski artikkel viiskümmend eh, hõlmab kahte võimalust. Eh, võib juhtuda, et osa eh, eelnõust langeb ühe komisjoni alla ja teine osa teise komisjoni pädevuse alla. sellistel juhtumitel siiski on üks komisjon juhtiv komisjon, kellel on konkreetne pädevus või siis kaks komisjoni võivad kokku leppida, et kumb nendest on juhtiv komisjon. nii et eh, eh, nad mõlemad võivad eh, nii-öelda esitada oma ettepaneku täiskogule. ja seega teen ettepaneku, et seda kasutatakse ainult juhul, kui ei ole võimalik kindlaks määrata, milline komisjon on vastutav antud küsimuses. ja võib väga vabalt juhtuda, et väga raske on kindlaks määrata, milline komisjon vastutab äh, Äh, ühe ähm, raporti või teema osa ja, ja teise raporti teema osas, erinevate teemade osas. et seda ei ole kerge kindlaks määrata. Äh, samas on äh, nii-öelda esitatud kaks nõuet, nimelt teema kuulub erinevate komisjonide pädevuse alla e, ja mida ei ole võimalik e, nii-öelda e, eraldada ja tegemist peab olema nii-öelda väga tähtsa küsimusega. Need on siis artiklid viiskümmend ja viiskümmend üks. nii et kõike seda arvestades on võimalik probleemile lahendus leida nii et kui tekib vajadus eh, anda pädevus rohkem kui ühele komisjonile ühe raporti eest, siis eh, nii-öelda mm, asi selgineb eh, alles teisel lugemisel. nii et kui me peame läbima ka teise lugemise ja kolmanda, siis võib-olla ei ole eh, väga kerge jõuda kokkuleppele komisjoni ja nõukoguga, juhul kui on nii-öelda kaasatud erinevad komisjonid korraga ja kui on tegemist mm, delegeeritud eh, õigusaktidega ja mm, täidesaatva võimuga, siis eh, kui sisulised küsimused on läbi vaadatud, siis kas mõlema komisjoni taotlusel või, või ühe komisjoni taotlusel need pädevused, mis puudutavad täidesaatvat osa, saab anda ühele konkreetsele komisjonile. härra Kroot, palun Äh, suur tänu, härra esimees, äh, suur tänu tehtud ettepaneku eest. Äh, varem on olnud nii, et me oleme tihti langenud pädevuste alaste kempluste ohvriks keskkonnakomisjonis näiteks Äh, tihti olen olnud osaline nendes käiblustes, et kas keskkonnaküsimustes peaks olema siseturukomisjon vastutav või, või keskkonnakomisjon ja võib-olla peaks siin sisse tuuma mingisuguse ajutise mm, meetme, sellepärast et nõukogus üsna tihti minnakse väga palju kiiremini edasi kui meil, meie lihtsalt kempleme kõigepealt tükk aega selle üle, kes vastutab, nii et võib-olla peaks tooma sisse ajutise pädevuse, et kui äh, komisjon ei jõua pädevuse osas kokkuleppele, tuleb kasutusele see menetlus, see on üks ettepanek, äh, detailidesse ma veel ei ole, tuleb tunnistada, laskunud, ma ei tea, kas see on võimalik, aga mõte kui selline äh, ju ei ole paha nimelt meil on olnud väga palju selliseid juhtumeid, kus raske on olnud jõuda kokkuleppele, koostööalased küsimused kes koostab raporti, kes saadab asja täiskokku, see kõik võtab tohutult aega, see kõik on keeruline, nii et minu meelest me peaksime tõesti mõtlema sellele, et kas mitte ei peaks äh, panema peale mingisuguseid tähtaegu ja siis võib-olla see kuidagi ka distsiplineeriks parlamenti. artikkel sada kaheksakümmend, kui jah ma vaatan siin kodukorda ja artikkel kaheksakümmend kaheksa. komisjonile pädevuse andmiste kohta, siis tuleb äh, vaadata, mis siin täpselt ikkagi on kirjas. kui rohkem küsimusi ei ole, siis paneme muudatusetituse tähtpäeva paika, aga siiski proua Tain kõigepealt. ma tahaksin ähm, rõhutada seda, kui, mida ütles härra Kroote, tõesti pädevuste puhul tekib selliseid äh, võitlusi päris tihti. me oleme erinevate raportite puhul sattunud äh, sellisesse võimuvõitlusesse, kuid näiteks ka majanduskomisjonis kus äh, majanduskomisjon vastutas finantsinstituutide üle, aga siis juriidiline õiguskomisjon vastutab teiste aspektide eest ja nii edasi, tuleb sellised arutelud äh, kuidagi mingisugusesse raamistikku saada, sellepärast et sellised kemplused on pidevad. võimuvõitlus käib kogu aeg tuleb juurutada selline süsteem, kus keegi kuskil ikkagi mingisuguse konkreetse otsuse langetab, kuid selge peab olema see, kuidas see otsus tehakse. ja loomulikult äh, aja küsimus on siin tähtis, just nimelt omaalgatusraportite puhul, kus väga-väga palju aega läheb lihtsalt kaotsi. jah, teil on õigus. nimelt äh, minu meelest artikkel viiskümmend üks äh, on põhjendatud sellega, et äh, lahendada tuleb just nimelt äh, need vaidlused, mis vastasel juhul kestaksid äh, jumal teab kui kaua. ja loomulikult me räägime siin väga tähtsatest asjadest ja mingisuguseks tähtajaks tuleks ki-, tuleks kiiresti kokkulepe komisjonide vahel saavutada ja see menetlus tuleb paika saada, sest et muidu peab asja otsustama fraktsiooni esimeeste konverents Nemad siis määravad selle, kes on vastutav komisjon. kõigepealt tuleb muidugi otsustada, et kas tegemist on ikkagi ülitähtsa küsimusega, mis peab hõlmama rohkemat kui ühte komisjoni. nii et äh, tõesti tuleb leida väga lihtne äh, sõnastus sellele muudatusele selleks, et kodukorda muuta asjade selgitamiseks. muudatuse esitamise tähtaeg viieteistkümnes märts, kas kõigile see sobib? kui sobib, siis nii ta jääb teeme nii, et siis viieteistkümnenda märtsi õhtuks. praegu rohkem midagi päevakorras, mulle tundub, ei ole. härra Prokk on kohale tulnud, nagu ma näen. aga härra Prokk, teie punkt tuleb arutellu homme. tahtsin teilt ainult siin tervitada, härra Prokk, muud midagi enne kui me kohtumise nüüdseks siis täna õhtuks lõpetame ja, ja koordinaatorid toimuvad homme hommikul. ja pärast seda siis kohe on tulemas äh, proua Wallis räägib läbipaistvusregistrist ja siis kell kümme kolmkümmend saavad sõna juba härrad Brock ja härra Gualtieri äh, aluslepingute muutmise kohta. oluline küsimus